tere hommikust, jätkame oma aruteludega. täna siis räägime komisjoni eelarve täitmise heakskiidust. mul on väga hea meel, et siin on vastutav volinik härra Oettinger. meie raportööriks on kolleeg Zeller. täna siis esitleme raportit ja kõigepealt saabki sõna kolleeg Zeller selleks, et ta saaks oma raportit esitleda. palun tere hommikut ja aitäh, proua esimees, see läks siin nüüd kiiremini, kui politsei lubab. lugupeetud volinik Oettinger, kallid kolleegid, pärast pikki ettevalmistusi, kuulamisi, volinikku kuulasime ära, peadirektorid, rääkisime ka parlamendi ja komisjoni töötajatega ning nüüd õnnestus meil kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve täitmise kinnitamise raport esitada, see on teile ka edastatud, see on tõlgitud kõikidesse keeltesse. ma soovin siin eriti tänada nelja kolleegi äh, eelarve kontrolli komisjoni sekretäriarist härrad Kots ja Elas, härra Sehi fraktsiooni kaastöötajate hulgast ja härra Raihe, minu äh, assistent, sest äh, seda raportit oli võimalik koostada tõesti ainult meeskonnatööna. raporti üksikasjadest oleme me siin mitmeid kordi juba rääkinud eelarve kontrolli komisjonis. ma tooksin välja kõigest mõned punktid. punktid mis puudutavad siis aastat kaks tuhat viisteist ja eelarve täitmisele heakskiidu andmist. kui te vaatate seda raportit kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kohta, siis räägime me ju tõesti äh, paarist viimasest aastast äh, ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvet äh, tuleks vaadata siis ka kui lähtekohta ka praeguste arutelude heaks ning ka tuleviku heaks, selles mõttes, et kuidas me siis Euroopa Liidu eelarvet veelgi paremaks ja tõhusamaks muuta. sest põhimõtteliselt Euroopa Liidu eelarvet rahastatakse ju maksumaksjate rahaga, see tuleb liikmesriikidelt ja tegemist on maksumaksja rahaga. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal torkas meile silma see, et tegemist on esimese eelarveaastaga, kus asus tööle uus komisjoni kolleegium, see enam ei olegi enam nii uus meie jaoks, kaks ja pool aastat peaaegu on nad juba ametis aga vastutab nüüd selle eelarve eest ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja ka järgnevatel aastatel oleme me näinud väga palju erinevaid strateegiaid, eesmärgipüstitusi ning ka kavasid, mida oli kõigepealt vaja omavahel harmoniseerida. ja esiteks me ütlemegi kohe siin raportis, et kui me räägime mitmeaastase finantsraamistiku vahearuandest ja ka erinevate eelarvestrateegiate või ka Euroopa strateegiate ning projektide ja kavade harmoniseerimisest, siis tuleks meil neid eesmärke tõsisemalt võtta. meil on seitsmeaastane, mitmeaastane finantsraamistik see on äh, parlamendi ja komisjoni mandaadiga välja töötatud, meil on seitsmeaastane kavandamiskava siis äh, ja me ei pea mitte ainult kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast lähtuma, vaid ka nendest prioriteetidest, mis komisjon oma töökavas paika pani, tuleb ka päevakohastele poliitilistele ja finantskriisidele äh, Äh, reageerida ja tõesti kahe tuhande viieteistkümnendas aastas pidi siis olema see aeg, kus üritatakse kõiki neid äh, küsimusi harmoniseerida ja komisjon ja parlament peaksid siis poliitilisi eesmärke omavahel koordineerima selleks, et neid paindlikumaks muuta. millised meetmed on äh, välja pakutud, mitmendat korda tuleks mõelda juba selle peale, kas meil on vaja äh, siis viieaastast äh, paindlikku kava. peale selle tuleks mõelda selle peale, kuidas äh, probleeme, vastavalt probleemidele neid äh, kavasid koostada, mitte aga eelarveaastatele ning liikmesriike ja komisjone kutsutakse üles Äh, mõtlema selle peale, et nad alati peaksid väga selgelt selgitama, miks on vaja teatud asju Euroopa Liidu eelarvest rahastada ja milliseid eesmärke soovitakse saavutada. ja me oleme siin ju ka näinud, et äh, on välja makstud avansse äh, Ehm, samal ajal aga direktiivid ja määrused on äh, muutunud ning ei ole üldse selge, kas äh, nende tehtud maksetega on võimalik saavutada ka püstitatud eesmärke. veel üks punkt. ma tean, et see on vastuoluline komisjonis. sellegipoolest tahaksin selle välja tuua. nimelt meil on üha rohkem tegemist äh, varieelarvetega. mida ma selle all mõtlen? siin on terve rida finantsmeetmeid, mis, mida ei rahastata otse Euroopa Liidu eelarvest, nagu näiteks finantsstabiliseerimisvahend, stabilis-, finantsstabiliseerimismehhanism, äh, võlalunastusfond, Euroopa Investeerimisfond, äh, strateegiliste investeeringute fond ja nii edasi tegemist on siis meetmetega, mis kas ainult kaudselt äh, või üldse enam pole Euroopa Parlamendi kontrolli all. ning äh, meetmetena oleme me välja pakkunud, et rahastamisreeglid peaksid olema lihtsamad äh, ja harmoniseeritumad selleks, et tagada läbipaistvust. see kehtib just usaldusfondide kohta, investeerimisfondi kohta, tagatisfondide kohta ja eriti ka just äh, mikro, makrorahastusfondide kohta ning äh, mul on väga hea meel, et volinik Oettinger on äh, juba öelnud, et ta pikaajaliselt äh, kavatseb need eelarved uuesti Euroopa Liidu eelarvega kas siduda või nad täiesti Euroopa Liidu eelarvesse sisse tuua. nüüd finantsjuhtimine ja eelarvestamine kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oli meil siin probleeme maksmata arvetega äh,, Ehm, välja maksmata arved siis, mida see tähendab, meil oli siin makseid, mis tulenesid eelmisest äh, makseperioodist, mis koormasid kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvet. nimelt siis varem äh, välja maksmata arved äh, tõid endaga kaasa ohu, et tulevikus ühtekuuluvuspoliitikat ei ole võimalik rahastada äh, või tuleb selle rahastamiseks kasutada neid vahendeid, mis olid mõeldud tegelikult järgmise programmiperioodi jaoks? ja et seetõttu maksmata arvete osakaal suureneb veelgi. eriti just viis liikmesriiki olid äh, vastutavad selle eest äh, Tšehhi, Hispaania, Poola äh,, äh, Rumeenia ja Itaalia ja tegemist oli juba teise uue äh, programmiperioodi aastaga kus, kus äh, kakskümmend protsenti riiklikest äh, haldus äh, amet, ametite ametnikest olid nimetamata ja see tähendab seda, et järgnevatel aastatel on äh, tegelikult probleemid veelgi suuremad kui eelmisel äh, programmiperioodil. sellepärast me kutsume komisjoni ja eriti just liikmesriike üles äh, oma kohustusi täitma, maksmata arveid vähendama ning ka vahendite määramise puhul seda varem tegema ning äh, mõtlema just äh, nii-öelda neto ühtekuuluvuspoliitika peale. me soovime, et komisjon meile pikaajalise äh, rahavoogude kava teeks, selleks et meil oleks võimalik pikaajaliselt planeerida, samamoodi ka liikmesriikidel, sellepärast et meil tuleb siin neid vahendeid ühiselt hallata koos liikmesriikidega ja Äh, samamoodi liikmesriigid ju vastutavad nende vahendite kasutamise eest ja ka strateegilise investeeringu fondi eest. Äh, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, nagu ma ütlesin, kakskümmend protsenti maksti välja äh, vahenditest, kaheksakümmend protsenti puudutas viite liikmesriiki, Itaalia puhul näiteks nelikümmend viis protsenti vahenditest läks puhtalt sinna ja me tõesti peaksime hoolitsema selle eest, et need finantsmeetmed teeniksid neid eesmärke, mis meil on paika pandud, ehk siis et väikese, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete toetamine, majanduskasvu suurendamine, töökohtade loomine ehk kõik see, mida ühtekuuluvuspoliitikaga on paika pandud ja neid vahendeid ei tohi lihtsalt kuskile pankadesse peita, selleks et nad saaksid siis kunstlikult oma bilansse parandada. nüüd äh, tulemuste põhine eelarvestamine siin jällegi sõltume me sellest, et liikmesriikide edastatud andmed oleksid usaldusväärsed, seetõttu tuleb nende usaldusväärsust parandada. me leiame, et komisjon hindab üle korrektuurimeetmeid, komisjon peaks keskenduma vigade analüüsile, mitte aga ebakindlatele finantsparandusprognoosidele. siis mis puudutab tulemusi, me kutsume komisjoni üles oma halduskava ja tulemuspõhist eelarvestamiskava kiiremini vastu võtma, selleks et seda oleks võimalik tulevikus arvestada. kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia, me mäletame kõik väga hästi, et neli-viis aastat rääkisid sellest kõik, nüüd üha vähem samal ajal aga see on meie tegevuse aluseks. Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia mitmeaastase finantsraamistiku ja poliitiliste prioriteetide ühenduslülid peaksid olema selgemad, neid tuleks omavahel paremini koordineerida ja vastavalt tuleks seda siis ka avalikkusele selgitada. sisend, väljund äh, tulemus, eeldused, need peaksid olema mõisted, mis on, on omavahel seotud. kutsume komisjoni üles hoolitsema ka selle eest, et äh, liikmesriigid deklareeriksid äh, tollimaksudest tulenevaid äh, tulusid korralikult ja õigesti ja samamoodi tuleks vähendada liikmesriikide sissemakseid vastavalt SKT-le, siis äh, Need punktid, mis olid viimases eelarve täitmise kinnitamise raportis kirjas, vaatame, kas nendega on arvestatud, siis on meil veel peatükk majanduskasvu kohta, majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse kokku, kohta Euroopa maailmas migratsioon, julgeolek, haldustöö. Euroopa maailmas peatüki kohta tahaksin nii palju öelda, et me kutsume üles mitte tegema siin üldiseid avaldusi äh, üldkulude kohta, vaid äh, meil oleks siin vaja laiapõhjalisemat lähenemist, sest äh, me nägime ju ka siseauditi, siseauditist, et ähm, Aafrika rahu rahastu puhul on meil tõesti võimalik ka näha, kas meede tõesti on äh, mõjus või mitte, sellepärast et siseaudit ütles meile seda mitte, aga sellised üleüldised avaldused, aga selle Aafrika rahurahastuga tegeleme me eraldi. nii palju siis minu poolt, raport on teile edastatud, ootan juba arutelusid selle kohta ja tahan ka teada seda, mida siis kolleegid, variraportöörid eh, selle raporti kohta öelda tahavad, milliseid muudatusettepanekuid kavatsevad nad teha ja tegemist on tõesti praegu alles esimese esitlusega ja mul oli tõesti väga hea meel, et kolleegid teistest fraktsioonidest, variraportöörid eh, üleüldiselt minu raporti projektiga on nõus ja ja tundub, et ka komisjoniga meil suuri eelarvamusi ei ole. aitäh! suur tänu. omadest äh, kogemustest tean, kui suur töö on sellise raporti koostamine, nii et suur tänu nende jõupingutuste eest, suur tänu selle eest, et te tõesti olete need kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve probleemid nüüd raportis korralikult välja toonud ja järgmisena saab sõna volinik Oettinger, palun. proua esimees, lugupeetud äh, kolleeg Zeller, lugupeetud rahvasaadikud tutvusin viimasel paaril päeval väga põhjalikult selle raporti projektiga, müts maha selle töö eest, väga hästi tehtud töö, väga põhjalik töö, suur tänu rahvasaadik Sellerile ja tema kaastöötajatele, suur tänu ka variraportööridele ning teistele rahvasaadikutele, kes panustasid selle raporti valmimisse. me näeme, kui palju erinevaid küsimusi on siin kaasatud Äh, need küsimused leidsid ka volinike kuulamistel kajastamist ja kirjalikult on need nüüd siis ka siia raportisse paika pandud. see kõik äh, peegeldab äh, Euroopa eelarve väga keerulist struktuuri, täpselt samamoodi nagu ka lisaeelarvete keerulist struktuuri kui ma siin vaatan äh, kolleeg Selleri välja toodud prioriteete, siis tuleb mul tunnistada, et tegelikult komisjonis ei, ei ole siin mitte mingit vastuseisu üleüldisel tasandil. Te, me ootame teilt äh, muudatusettepanekuid, parandusettepanekuid äh,, meie uks on avatud ja me oleme tihti teiega nõus Teie oma projektis olete siin välja toonud väga palju erinevaid ootusi, see tähendab komisjoni jaoks palju kodutööd, te olete siin ka tähtajad paika pannud, mil, millest me kavatseme ka kinni pidada, nii et eelarve täitmise kinnitamise menetlus, mis paari nädala pärast parlamendis lõpeb ähm,, selles menetluses me tõesti kavatseme ka tõesti nendest tähtaegadest kinni pidada, mis te olete siin paika pannud. tahaksin teha mõned märkused äh, kolleeg Selleri toodud äh, prioriteetide kohta. kõigepealt erinevad tähtajad, parlamendi mandaat, mis põhimõtteliselt äh, kattub komisjoni lõppeva mandaadiga ja kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia on ju nagu kontseptsioon, visioon, mille töötas välja Barroso komisjoni teine kolleegium ja Junckeri komisjon töötas välja oma kümme prioriteeti. ning tekibki küsimus, kui pikk peaks olema järgmine mitmeaastane finantsraamistik et kas see hakkab siis esimesel jaanuaril kahe tuhande kahekümne esimesel aastal, kuid me ei ole siin ju veel otsustanud, äh, kas äh, see äh, uus programmiperiood on viis või seitse aastat ja me peame teiega sellest tõesti siiralt rääkima. ma olen nõus tunnistama, et ka komisjonis on leitud argumente selle kohta, et järgmine programmiperiood peaks olema lühem et ta peaks olema viieaastane, mõelgem siin brittide lahkumise peale, erinevate suurte muudatuste peale. ning äh, siin huvitatud rahvasaadikutega saame sellest rääkida juba varasügisel, äh, sest äh, komisjon peab siis sellel ajal oma arvamuse välja töötama. nüüd äh, paindlik eelarve, tõesti, paindlik on tähtis, aga samal ajal eelarve selgemaks muutmisse väga palju Äh, sellele see väga palju kaasa ei aita kui meil on selline kindel eelarveraamistik paika pandud esimeseks jaanuariks kaks tuhat kaheksateist, siis see tähendab seda, et eelarvemenetlus on veelgi keerulisem, eelarve ei ole nii selge ning äh, see paindlikkus tõesti osaliselt võib olla hea ja tervitatav, aga samal ajal toob ta endaga kaasa ka piiranguid. nii et teatud ülekantavuse toetamine paindlikkuse mõttes oleks tõesti väga hea, aga see, et kõik eelarveread oleks paindlikud, see ei tundu mulle olevat parlamendi huvides ja ka parlamendi kontrollipädevuse huvides. kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia ja ka Junckeri komisjoni kolleegium on küll kaks täiesti erinevat programmi, aga nad ei ole omavahel vastuolus. Te näete, et see mis on äh, Junckeri komisjoni äh, kümnes prioriteedis kirjas, on ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias kirjas. põhimõtteliselt on uut, uue lähenemisega, aga vundament ja üldised eesmärgid, konkurentsivõime, solidaarsus, töötusevastane võitlus, regioonide äh, üksteisele lähendamine on samad äh, pikaajalised eesmärgid ja ja tegelikult ka komisjonide mandaadid on olnud alati sarnased. Te mainisite varieelarveid. mind äh, see mõiste kuidagi ei ärrita, aga tegelikult sellised lisaeelarved, kõrvaleelarved oleks võib-olla ilusam väljend. mis on siin probleemiks? vari eelarvete all mõistsin mina varem eelarveid, millega on võimalik teha ka lisakulutusi ja võtta lisavõlgu ning äh, riikide valitsused loovad tihti varieelarveid selleks, et saada lisaraha, täita lisaülesandeid lisavõlgadega ja kui me nüüd selle ühendame meie varieelarvedega, siis varieelarvetega, siis see ei ole õige, sest meie seda ju ei tee Euroopa puhul on meil tegemist eelarvepoliitikaga, mis põhineb sissetulekul, mitte aga võlgade võtmisel. meil on siin üks koma kaks protsenti piirmäärana kirjas ja sealt soovitakse nüüd ühele protsendile liikuda kui vaadata nüüd tulusid ja kulusid, siis tõesti nii teie kui ka meie leiame, et see on piirav, aga tegemist on kehtiva eelarveõigusega. nõukogu on selle ette näinud, nõukogu ja parlament on selle vastu võtnud mitmeaastase finantsperspektiivi raames ja me peame sellest kinni pidama ning me näeme nüüd, et viimastel aastatel tegelikult tõesti viimastel aastatel ja ka praegu tuleb meile üha rohkem uusi ülesandeid. kõikide nende küsimuste puhul, nagu on ränne, pagulasproblemaatika, siis nende riikide aitamine nagu Kreeka, Bulgaaria, Itaalia ja Hispaania, mida ränne kõige rohkem puudutab, siis lisaülesanded äh, arenguabist arenguabiks naaberriikidele selleks, et äh, sealt tulevaid põgenikevoogusid vähendada või su suisa nad täiesti peatada, siis lõimimise ülesanne, väga tähtis ülesanne just nendes riikides, kus pagulasi on palju tegemist on uue ülesandega, mis toob e-, endaga kaasa ka Euroopa jaoks lisandväärtust järgmisel eelarveaastal kaks tuhat kaheksateist ja aastatel kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend üks tuleb meil sellest väga palju rääkida. peale selle tuleb mõelda, et kui me neid ülesandeid täidame, siis see toob endaga kaasa kulusid, miljardeid kulusid, meil on eelarves kuus miljardit ette nähtud ja me eeldame, et see number pigem suureneb kui väheneb ja nüüd kui, kui üks koma kahe protsendi määra arvestada või ühe protsendi määra arvestada, me peame ju sellega arvestama, siis tähendab see seda, et äh, raha leiame me pikaajalistest programmidest, ühtekuuluvusfondist äh,, regionaalarengu fondist, põllumajandusele ette nähtud vahenditest, aga me ei taha ju seda ja ma hoiataksin selle eest, sest sellega me tooksime endaga kaasa lõhenemise kui me hakkame ühtekuuluvusprogrammide ja põllumajandusprogrammide raha üle kandma põgenikekriisi lahendamiseks, siis see võib tähendada seda, et inimesed teevad järeldusi, et pagulased ei ole kõikide liikmesriikide jaoks prioriteet, vaid et nad on kuidagi seotud sellega, kas naaberriigist tuleb pagulasi, sest see puudutab siis äh, Äh, Vahemere riike või siis neid riike, kus riiklik seadusandlus on pagulaste suhtes väga sõbralik. ja me peame neid lõhesid vältima, just sellepärast mulle meeldivad need kõrvaleelarved, need lisameetmed, äh, sest me ei soovi ju eelarve kaudu Euroopa Liitu lõhestada. sellegipoolest olen nõus tunnistama, et probleem on olemas ja me pingutame selle nimel, et sellised kokkulepped nagu kokkulepe Türgiga äh, või siis ka pagulasprobleemi lahendamise vahendid oleksid siiski eelarves selleks, et parlament saaks neid kulutusi kontrollida ja et need kulud ei oleks siis lisa- või kõrvaleelarvetes. ülejäänud meetmed äh, eelarve kõrval on Junckeri kava, strateegiliste investeeringute fond, selle kohta viime me läbi hinnangu, vaatame, millised olid kulud-tulud, korra-, teeme kulude-tulude analüüsi, selleks, et nii teid veenda ka selles, kas, et näha ja teid siis ka veenda selles, kas see meede oli tõhus ja kas oli meil võimalik saavutada eesmärke. siis eraldi prioriteedina olete te välja toonud ka eelarve, eelarveraamistiku täieliku ärakasutamine, kasutamise, see on tõesti üllatav. nõukogus liikmesriigist äh, räägivad sellest, et äh, ühtekuuluvusfondile, tõukefondidele on vaja rohkem raha pannakse raamistik siis paika suuremana, aga samal ajal vahendeid ära ei kasutada. meie komisjon saame ainult seal, kus äh, liikmesriigid paluvad meilt haldustoetust midagi ette võtta ning neid toetada ning hoolitseda selle eest, et äh, eraldatud vahendeid kasutatakse ära rohkem ja tõhusamalt. siin on meil tõesti väga erinevad äh, halduspädevused äh, ja meil on ka väga erinevad kogemused erinevad ametivõimud liikmesriikide tasandil ja piirkondlikul tasandil lahendavad neid ülesandeid erinevalt. ja nende erinevuste vähendamine on pikaline ülesanne, seda peavad tegema institutsioonid koostöös omavahel ja ka liikmesriikidega, meil on vaja siin erinevaid rakkerühmi ja te teate väga hästi, et esimesi lõime me juba kolm aastat tagasi ja Nendes rakkerühmades saavad siis äh, kõik äh, liikmesriigid ja piirkonnad osaleda. nüüd finantsmeetmed äh, ja nende võimendus meil on siin väga selge aruandluskohustus paika pandud selleks, et näha, kuidas finantsmeetmeid kasutada võimendavalt ja seda ka tõestada ka ühtekuuluvuspoliitika puhul ja fondi puhul hakkab see tulevikus suuremat rolli mängida. siis te rääkisite komisjoni enda juhtimisest äh, kui ühest prioriteedist, ehk siis see, mis meie oma aastakavaga paika paneme, et me peame ka ise olema kriitilised enda suhtes, enda tööd läbipaistvamaks muutma ja optimeerima. me tegeleme selle ülesandega ja ka meie siseaudit ning äh, ka riskisummade hindamise puhul me tõesti vaatame väga täpselt, kuidas meie oma eelarvet täidame ja kuidas meil oleks võimalik eelarvevahendite kasutamist äh, optimeerida. minu eelkäija rääkis väga palju tulemustele orienteeritud äh, eelarvestamisest kui uuest meetmest ja mina tahan seda tööd jätkata tulemustepõhine eelarvestamine on ka minu jaoks väga tähtis. ja siin ma tahaksin öelda, et iga euro, mille me oleme välja pakkunud eelarves ja kui see siis kinnitatakse ja see kulutatakse, siis see peab tegelikult äh, hiljem leidma ka tõestust, et sellega saavutati midagi uut ja tehti midagi head Euroopa Liidu jaoks on terve rida ülesandeid, mida meil on võimalik paremini täita ja lahendada Euroopa Liidu tasandil ja järgmise programmiperioodi puhul tõesti tulebki rohkem tähelepanu pöörata lisandväärtusele ja igal pool, kus me pakume välja rohkem kulutusi, uusi programme, uusi ülesandeid, mida me Euroopa Liidu tasandil koordineerime, et nende puhul tuleb ka selgelt välja tuua siis lisandväärtus liikmesriikide jaoks või veamäär. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oli siin areng positiivne, ka Kontrollikoda ütles seda, kolm koma kaheksa protsenti on Kontrollikoja eh, hinnang, see läheb täpselt selles suunas, mida ka meie soovisime saavutada ja kurss on meie arvates täiesti õige. me usume, et see raport mida nüüd Äh, pikalt on siin komisjonis arutatud ja mis täna vastu võetakse komisjonis, äh, see puudutab siis äh, vigade põhjuseid ja kuidas neid vigu vältida. see raport võetakse täna vastu ja varsti jõuab see ka teieni. ja üks järeldusi seal on see, et meil ei ole mitte vaja rohkem kontrolle, vaid paremaid, tõhusamaid kontrolle. ja seetõttu on väga tähtis, et meil oleks siin üks audit me peaksime selle ühe läbiviidava auditi kvaliteeti parandama, mitte aga auditite arvu suurendama. tuleb hoolitseda selle eest, et kontrollid oleksid proportsionaalsed, et ja topeltkontrolle läbi ei viidaks. kuna paljud programmid Euroopa Liidus on mitmeaastased, neid rahastatakse mitu aastaid siis äh, mängib just lõpprisk eelarve jaoks väga tähtsat rolli. see on tegelikult suurem äh, ja tähtsam osa kui äh, ühe eelarveaasta veamäär. nii et see riskihinnang pärast programmi lõppu on väga tähtis ja veamäär ei ole nii tähtis ja veamäära tuleks tõesti vaadata alles pärast äh, programmi lõppemist ja kui me siin jõuaksime ka kolme koma kaheksalt protsendilt ühe koma kahele protsendile, siis me oleme õigel teel. üks meede veel, lihtsustamine. juba eelmine kord, kui me siin kohtusime, tõime välja, mis on lihtsustamise eelised, aga ka ohud. me eelarvemääruse ülevaatamise käigus saame mõelda ka komisjoni välja pakutud lihtsustamismeetmete peale ma olen nõus tunnistama, et äh, tõesti paljude programmide puhul on meil võimalik väga palju lihtsustada, aga me peame hoolitsema selle eest, et lihtsustamine ei tooks endaga kaasa väärkasutust nii et äh, kontroll ja eelarvemäärusest äh, kinnipidamine peaksid olema meie prioriteedid ja need ei tohiks muutuda raskemaks. härra, lugupeetud rahvasaadikud, siin on tõesti väga palju konstruktiivseid märkuseid, suur tänu selle usalduse krediidi eest, mida te meile juba täna andsite ja me võtame teie nõudmisi tõsiselt, me teeme ära need koduse tööd, koduse tööd, mis te meile andsite ja peame kinni tähtaegadest, mis te olete selles raportis paika pannud, aitäh! suur tänu, et te täna siia tulite, meiega sisulisi küsimusi arutasite ja meile ka lubadusi andsite. Need on väga olulised tulevase koostöö valguses me soovime eelarve täitmist äh, loomulikult veelgi paremaks muuta. kohati on äh, tegemist juba igivanade probleemidega, millega me kokku puutume. ja nüüd saavad sõna kolleegid, kolleeg Stas, palun um.... aitäh, proua esimees. raportöör Selleriga oleme me juba päris mitu korda seda küsimust arutanud, viimane kord Strasbourgis, kui meil esimest korda oli raporti eelnõuga juba olemas ja ma ütlesin talle, et minu arvates on see raporti eelnõu väga hea äh,, hästi laiapõhjaline siin need küsimused, mis vajasid nimetamist, on ka kõik välja toodud. kuulsin nüüd ka, mida volinik Oettinger sellest arvab. suur tänu volinik Oettingile, Oettingerile tema kommentaaride ja märkuste eest. ma väga vabandan, et istun seljaga teie poole, aga kahjuks siin see ruumikorraldus on selline, nagu ta on, nii et vabandust oma fraktsiooni nimel soovin öelda järgmist. me peaksime rohkem toonitama seda tõsiasja, et kontrollikoda nüüd juba aastaid oma aruannetes väga selgelt ütleb seda, et mis puudutab administratsiooni ja halduskulusid Euroopa Liidus ja see on kaheksakümmend protsenti Euroopa Liidu eelarvest et siin tõesti võib tekkida määras äh,, vigu ja et vastutus selle halduse eest on komisjonis, aga teiselt poolt ka liikmesriikidel äh,. kontrollikoda on juba aastaid öelnud, et äh, liikmesriigid äh, tihti teadsid või oleksid pidanud teadma äh,, et äh, teatud äh, makseid ei viidud läbi vastavalt äh, määrustele või et neid ei viidud üldse läbi. nii et see on tõesti vähemalt eelarve kontrolli komisjoniks väga huvitav seisukoht tõesti, äh, Kontrollikoda on väga selgelt neid märkuseid nüüd juba aastaid teinud, aga varasematel aastatel eelarve täitmise kinnitamise puhul üritasime me ka mõelda selle peale siin eelarve kontrolli komisjonis, et kuidas panna liikmesriike rohkem oma poliitikate ja juhtimise eest vastutama. kunagine kolleeg Jan Mölder äh, ALDE fraktsioonist, kui tema oli eelarve täitmise kinnitamise eest vastutav raportöör eelarvekomisjonis ja kui ta hiljem oli ka eelarve eest vastutav raportöör eelarvekomisjonis, ütles alati, et me peaksime rahandusministritelt nõudma, et nad igal aastal kirjutaksid alla deklaratsioonile, kus nad ütlevad, et me ühelt poolt tagame selle, et mis puudutab meie koduriiki, siis makseid viidi läbi korrektselt, et maksed, makseid kontrolliti ja et nendel riikidel kõigil on ka vajalikud kontrollimeetmed et on olemas äh, auditid ja et audiitorid saavad oma tööd ka teha ning mis puudutab eelarvet, äh, siis äh, koduriik on oma kodutöö ära teinud, see on täpselt samamoodi nagu peadirektorite puhul Euroopa Komisjonis, kus nad tõesti avalikustavad siis ühe dokumendi, kus on äh, väga selgelt välja toodud, mis on nende peadirektoraadi tugevused ja nõrkused eelarve täitmisel. ma tean täpselt, et liikmesriigid mitte kunagi ei ole valmis sellisele deklaratsioonile alla kirjutama, siin kasutatakse väga palju ettekäändeid, noh näiteks föderaalsed riigid ütlevad, et föderaalsed föderaalvalitsuse minister ei saa võtta vastutust äh, piirkondade eest, näiteks Hispaania rahandusminister ei saa siin Baskimaa või Kataloonia äh, või Galiitsia eest vastutust võtta, Saksamaal äh, on ju liidumaade süsteem, Belgias on meil ka siin kolm erinevat provintsi nii et tõesti, föderaalsete riikide jaoks on see raske, aga mina leian, et see on kõigest ettekääne kui minna siin kohtu ette ja öelda, et kas tõesti föderaalriigi valitsused ei vastutagi oma föderaalriigi erinevate osade eest, ehm, siis tõesti, võib-olla peaks komisjon siin midagi ette võtma, ma vähemalt arvan, et äh, kohus leiaks sel-, et selline lähenemine küll õige ei ole, sest no tõesti ei saa olla nii, et äh, Belgia valitsus ei vastuta näiteks Flandria eest äh, siin Holland, Rootsi, Ühendkuningriik ja Taani on tõesti siin väga palju erandeid nõudnud ja ma tõesti kardan, et mitte mingit vastutulekut siin liikmesriikide poole pealt ei ole loota ja sellepärast me peaksime siin tegema nüüd muudatusettepanekuid raporti eelnõule selleks, et siin kuidagi olukorda parandada volinik on nüüd uus oma ametipostil, aga tal on terve hulk ametnikke, kes teda oma töös toetavad ja tahaksingi teada, kas volinik on teadlik sellest probleemist ja teiseks, milliseid meetodeid kavatseb komisjon välja töötada või on juba välja töötamas selleks, et liikmesriikide vastutust suurendada? selleks, et panna siis liikmesriike panna vastutama olukordade eest, kus nad teadsid või oleksid pidanud teadma, et maksetega ei ole kõik korras või kus nad oleksid pidanud paremini kontrollima. et kuidas me saaksime tõesti liikmesriike panna seda rohkem tegema. ma tean, et äh, siin tõesti väga tähtsat rolli mängib äh, ministrite nõukogu ja komisjon äh, vastutab ju eelarve täitmise eest ja sellepärast ma leian, et ähm, rahandusministrid, eelarveministrid, samamoodi ka pettustevastane amet äh, saaksid siin tõesti midagi käima lükata, välja töötada meetmeid ja äkki me saaksime siis ka inspiratsiooni selleks, et teha muudatusettepanekuid ka eelarve täitmise kinnitamise menetluse jaoks. Need olid minu põhilised märkused, need olid minu põhilised murekohad selle projekti eelnõuga, aitäh. Frau Kollegin Ayala Sender, bitte. Ja, kolleeg Ayala Sender, palun. Sí, gracias, señora presidenta. Es decir, que hablo... Suur tänu ma räägin oma kolleeg äh, Boguslavi nimel, kes on praegu transpordikomisjonis ta tavaliselt on siin kohal, aga hetkel ei saa siin siiski olla. kõigepealt soovin tänada kolleeg äh, Zellerit selle tasakaalus äh, raporti eest, mis katab suure osa nendest äh, probleemidest, mida me oleme viimastel aastatel tuvastanud, tegemist on äh, suuresti probleemidega, mida me juba aastaid oleme nii-öelda endaga kaasas kandnud, on väga hea, et Kontrollikoda ja komisjon asuvad nüüd tööle ja on pannud paika need äh, valdkonnad, mida kindlasti on vaja paremaks muuta. tähtis on siinkohal kaasata tugevalt ka liikmesriigid. paljudes liikmesriikides on uued valitsused, uued poliitikavahendid, eriti just vahemikus kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend on äh, suuri probleeme ka tehnilise abiga, mille andmist tuleb äh, tugevdada. ka minu koduriigis äh, on suuri eelarveprobleeme, eelkõige ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas on meil keeruliseks tagada kaasrahastamist aga eelarvekriis loomulikult puudutab äh, kogu Euroopat. on palju lisaprobleeme, mis tuleb lahendada ja ma tahaksin tänada teid, härra volinik, sissejuhatava kõne eest ja valmiduse eest siin uue hooga asuda probleeme lahendama. härra volinik äh, Oettinger lõigus kaheksakümmend kaks te kordate üle ettepaneku, mille me eelmisel aastal tegime Euroopa poolaasta soovib äh, tagada, et meil oleks rohkem läbipaistvust, nähtavust, äh, kitsaskohtade defineerimist. võib-olla võiks nendest põhimõtetest olla meil kasu ka eelarve täitmisele heakskiidu andmisel. ehk oleks võimalik noomitused ja soovitused Euroopa poolaastast arvesse võtta ja ka Euroopa Parlamendi tagasihoidlikud ettepanekud sinna juurde lisada. sellest kõigest äh, võiks äh, kasu olla. ja nüüd äh, veel nõudmistest, mis on seotud Euroopa poolaastaga. Te teate, et äh, liikmesriigid äh, tihtipeale on äh, häbiväärses olukorras seoses eelarve defitsiidiga. olemasolevaid vahendeid tihtipeale ei suudeta ka kohaselt kasutada siinkohal on kindlasti vaja parendust. eelarve täitmisele heakskiidu andmine, Euroopa poolaasta, need on teineteisega seotud äh, teemad. on äh, murettekitav, kuidas äh, Euroopas me oleme silmitsi paljude uute arengutega, aga seoses sellega, mis toimub praegu Ameerika Ühendriikides ühesõnaga on probleeme eelarve kontrolliga, on probleeme vahendite kohase kasutamisega, aga ma olen siiski kõike arvestades kindel, et saame olla teineteisele vastastikku toeks, olen täiesti nõus äh, teiega teemadel rändekriis, põgenikekriis, äh, uued äh, julgeolekualased kohustused ja lahendusena näeme meie Hispaanias seda, et me peame koos nende teemadega tegelema, eriti just äh, ühtekuuluvuspoliitikaga see on üks Euroopa olulisemaid poliitikavaldkondi, mis nõuab ka palju raha. on ka mitmeid negatiivseid aspekte, näiteks suured äh, väljakutsed seoses rändevoogudega, põgenikekriis, kuidas seda kõike eelarves hallata? ainult härra Monti on siin teinud konkreetseid ettepanekuid aga me soovime lahendusi ja mitte ainult äh, rääkida sellest, kuidas ühtekuuluvuspoliitikas on kärped, põllumajanduspoliitikas on kärped, see kõik on äh, hirmutav. ikka jälle meil on arvud äh, silme ees, need väljaminekud, mis meil tuleb teha seoses uute Euroopasse saabuvate inimestega, aga samas meil on äh, omad kodanikud, omad pensionärid, ähm, nendega seotud väljakutsed. ühesõnaga, meil on uued ülesanded, mis tuleb lahendada, aga me ei tohi ära unustada oma kodanikke, kes on osaliselt äh, katastroofilises olukorras seoses aastaid kestnud finantskriisiga ma olen kindel, et koos Kontrollikojaga ja teiega, härra volinik, me kindlasti saavutame siin edusamme, aga tuleb defineerida oma probleemi lahendamise võimekused, et probleemid ei hakkaks korduma. peame kindlasti tegema tihedat koostööd ka härra Leenega Kontrollikojast. me toetame teid äh, selles osas äh, täielikult. mis puudutab neid ähm, paljusid kontrolle ja säästumeetmeid, siis äh, kodanikel äh, on ähm, selles osas juba villand saanud ja ähm, eriti kahetsusväärne on see, et me ei tea, kas näiteks need, kelle toetamiseks teatud vahendid on eraldatud, üldse saavad need vahendid äh, kätte. Te mainisite siin eelarvega seotud äh, riske, eriti mis puudutab äh, mitmeaastast finantsraamistikku. me peame tagama selle, et lõpprisk oleks väiksem, et Euroopa eelarves oleks võimalikult vähe kadusid valitsused peavad siin rakendama teatud programme. siin äh, kehtib lähimuspõhimõte, kui ma räägin valitsustest, siis ma mõtlen ka oma riigi valitsust. kaasrahastamine peab toimima, kui valitsus äh, siin äh, ei taga kaasrahastamist, siis läheb äh, ju toetusraha kaduma. Hispaania peab siin ka tegema oma töö ära või ta kaotab on väga oluline, et äh, tagatakse programmide kaasrahastus. ja nüüd, mis puudutab erinevaid rahastamisvahendeid, siis sarnaselt äh, härra Zellerile olen mi-, ka mina arvamusel, et me oleme praegu silmitsi suure küsimärgiga, et kuidas äh, Brexit mõjutab Euroopa Liidu eelarvet. see on suur emotsionaalne küsimus mis äh, muudab inimesed ebakindlaks. me peame mõtlema, kuidas me sellele kõigele vastu astume. me peame kindlasti liikmesriikides äh, ka säilitama rahu. tuleb järele mõelda, mida me teeme tõukefondidega, me ei saa pea laiali ringi joosta. oluline on, et äh, meil oleks äh, suurem läbipaistvus ka selles osas, kuidas Euroopa Liidu eelarve kaotab äh, Brexiti tõttu. see on väga raske tee, kohati tundub, et see juhib meid kuristikku, aga meil peab olema selgus ja läbipaistvus, eriti just finantsvaldkonnas. me oleme endiselt äh, kriisis, me peame selle kriisi lahendama ja Brexit äh, teravdab veel seda kriisi. seetõttu on küsimus mul ka teile, et kuidas meil oleks võimalik äh, arvude keeles tuua välja see, millega me Euroopa Liidu eelarves silmitsi seisame me ei saa seda kõike lahendada teatud äh, pangandusinstrumentidega ja muude rahastamisinstrumentidega, aga meil on siiski vaja saata sõnum kõikidele liikmesriikidele selles osas, et Euroopa Liit on silmitsi põhimõtteliste väljakutsetega ja me peame kõik äh, siin raskes olukorras olema ühes paadis. populistid äh, tihti maalivad meile pilti sellest, kuidas Euroopa Liit äh, liigub kuristiku poole ja meie peame mõtlema, kuidas oleks võimalik sellele vastu astuda. peame tagama, et äh, iga euro, mis investeeritakse kuskile liikmesriiki ja Euroopa Liidu poliitika üldiselt äh, omavad äh, sellist omavad mõju, võimendavad mõju ja see oleks tõesti äh, positiivne sõnum Euroopa Liidu eelarve osas, et iga investeeritud äh, euro võimendab äh, positiivselt liikmesriike. paljud liikmesriigid on liiga arad, nad ei julge kodanikele öelda, milles on asi, aitäh. ja nüüd variraportöörid, kolleeg Ali kõigepealt tänan, esinaine. kuna kolleeg valiraportöör ei saanud siia tulla, siis ma esindan teda. austatud äh, komisjon, lugupeetud kolleegid, soovin tänada ja õnnitleda raportööri keerulise eelarve täitmisele heakskiidu andmise dokumendi koostamise puhul ma ei hakka üle korjama seda, mida kolleegid juba ütlesid, toon välja mõned aspektid. kõigepealt on oluline, et meetmed, mis võetakse, oleksid seotud parimate praktikatega. ma arvan, et me peame kasutama ära varasemalt saadud äh, õppetunde, et äh, saavutada paremaid tulemusi ja me peame kindlasti vältima tarbetuid konsultatsioone. eelmisel aastal oli palju tasakaalutust seoses teatud teemadega. kõigepealt äh, probleemid agentuuridega kaks tuhat kuusteist. mitmed menetlused on veel käimas. tasakaalutus puudutab äh, ka teatud uurimusi, mis on algatatud ja mille osas tulemused on veel äh, tulemas, nii et me peame tegutsema tasakaalukalt. kolleeg Štehovski, palun. suur tänu kohtumised äh, teiega, nagu te näete, on pigem kvalitatiivsed, mitte kvantitatiivsed. mitmed äh, parlamendisaadikud, äh, kes siin laua ääres istuvad, on tegelenud selle teemaga juba pikka aega. ma tahaksin tänada kolleeg Joachim Zellerit siinkohal suurepärase töö eest, mida ta on teinud komisjoni eelarve täitmisele heakskiidu andmise teemal, ta ei vaata probleeme mitte ainult vertikaalselt, vaid ka horisontaalselt, ta üritab äh, leida põhjuseid, seoseid ja pakkuda välja finantssüsteemi reformi. ja siin me ei räägi mitte ainult äh, arvudest. kui me ei ole kogu ära raha kasu-, raha ära kasutanud, siis see ei ole tingimata ei halb ega hea uudis mõni aasta kasutame natukene vähem raha, teine aasta jällegi natukene rohkem raha. ma tahan öelda seda, et on äh, suur äh, lünk äh, kahe programmiperioodi vahel ja paljud liikmesriigid ei tea, kuidas siin tegutseda, neil kas ei ole piisavalt pädevusi või neil ei ole metodoloogilisi teadmisi ja me peame endalt küsima mis juhtus näiteks äh, aastate kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat neliteist äh, vahel ja nüüd äh, seal tekkinud probleemidega tegeleme me juba aastaid. kuidas osad liikmesriigid teevad vigu, teised ei tee, kuidas on ebakõlad maksete osas, kuidas saab olla see olukord äh, tekkinud, et äh, raha ei kasutata komisjoni reeglite kohaselt. osad liikmesriigid ei äh, anna üldse aru nendel teemadel. Tšehhi Vabariigis oli meil kaks tuhat kümme skandaal finantsvahenditega. ja nüüd meil loetakse veaks isegi see, kui ümardamine on rohkem kui üks kümnendik äh, ühest Tšehhi kroonist, mis on äh, umbes üks sajandik eurost. ühesõnaga, volinik, äh, ma ei taha teilt poliitilist ähm, seljale patsutust teemal, kui tublid me oleme raha kasutamisel. ma tahaksin teada näiteks rohkem selle Junckeri paketi kohta, aga see mõnikord mõju, mõjub ka hale naljakalt, raha kantakse ühelt realt teisele, räägitakse sellest, kuidas see raha hakkab kõike võimendama ja siis äh, kuulutatakse, et Junckeri paketi äh, tulemusel on hakatud investeerima siin või seal. aga võib-olla see oli hoopis Euroopa Liidu äh, stabiilsus või, või mingi muu aspekt, mis oli investoritele stiimuliks Te räägite tulemustele orienteeritud eelarvest ja proua Georgieva on sellest meile rääkinud juba kaks aastat, aga ma ei ole näinud tulemusi. millised need konkreetsed tulemused on? eile oli meil siin raport toidu raiskamisest, täna me hakkame rääkima kliimapaketist ja need äh, mõlemad teemad toovad välja väga olulised aspektid puudub täielikult äh, mõõtmiseks vajalik äh, metoodika ja see on asi, millest me peaksime alustama. me peaksime tervitama kriitikat, mitte seda maha suruma. me peame olema Brexiti valguses tõhusamad oma raha kasutamisel, kui meil on äh, vigade määr kolm koma viis protsenti või kolm koma kaheksa protsenti, siis härra volinik, me kõik siis hakkame siin asjades kahtlema. me räägime teineteisega nii, nagu Churchill rääkis äh, oma töötajatega, et me usaldame ainult äh, iseenda statistikat ja me peame siin olema väga ettevaatlikud. Euroopa Liidu parlamendi positsioon on alati olnud konstruktiivne, me ei taha midagi hävitada, me ei taha teid äh, hävitada seoses sellega, mida teie konkreetselt isiklikult olete teinud või ei ole teinud. me tahame viia Euroopa Liidu järgmisele tasemele. me soovime, et kodanike usaldus Euroopa Liidu ja Euroopa Komisjoni vastu tuleks tagasi. ausalt öeldes mõned asjad, mida me siin oleme teinud, ei ole kellelegi abiks. näiteks kui te ühelt poolt keelate taristuprojekti liikmesriigis, sellepärast et äh, on vaja kaitsta seal äh, floorat ja faunat äh, ja siis karistate liikmesriiki, et ta ei kasutanud raha, mis oli määratud assigneeringuna konkreetselt sellele projektile, siis siin on suur kole vastuolu. kolleeg Liberatski, palun suur tänu, proua esineja. ma vabandan, et ma nii hilja kohale jõudsin, ma olin transpordikomisjoni hääletusel, kus ja ka meie koordinaator võttis sõna. härra volinik. esimene asi eelarve juures on mulje, mis jääb, äh, tegemist on tüüpilise raportiga, kus öeldakse, et asjad äh, lähevad kenasti ja nii see võikski jääda. härra Zeller ütles põhimõtteliselt sedasama mitu korda. aga üks äh, asi, mis meid, meile siiski silma torkab parlamendiliikmetena no,, Teie pakute välja teatud inertsi. Te ütlete, jah, meil on jõupingutusi, teeme, meil on teatud vead, aga teeme korrektuure, asjad paranevad, aga mõne aja jooksul, tulevikus. seda me kuuleme praktiliselt igal aastal, praktiliselt iga kinnitusotsuse puhul asjad on kehvasti, aga lähevad paremini ja komisjon annab oma parima, see on see, mida me iga kord kuuleme tuletagem ka meelde, et eelarve heakskiidu puhul on antud juhul tegemist ebahariliku olukorraga. me oleme sedagi korduvalt öelnud, see on ebaharilik, sest äh, me räägime eelmisest äh, finantsperioodist. aastal kaks tuhat viisteist tehti väga vähe edusamme ärakasutamissuutlikkuse suhtes uuel äh, finantsperioodil. tundub, et komisjon on olnud passiivne ja asju edasi lükanud ning liikmesriigid on jäetud oma pea, nagu ka härra Stahovski seda ütles leitakse igasuguseid ettekäändeid. liikmesriigid teevad mida iganes nad soovivad ja komisjon ütleb, et me ei saa kedagi häbimärgistada, ei saa kedagi süüdistada, sest äh, eeskirjades pole seda ette nähtud. ja jääb mulje, et mõnede riikide puhul saab siiski näpuga näidata, teistede puhul mitte. ja tundub ka, et puudub äh, seega tasakaal ja võrdsus volinik, me teame, kes vastutab eelarve eest ja miks. aga teeksin üldise üleskutse teie aadressil. millal me saame hakata rääkima kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve täitmisest, mis tehti, mida ei tehtud, mis oli tõhus, mis mitte, millised olid kavatsused, millised olid plaanid, kas äh, tulemuse eesmärgid on saavutatud, kus neid ei ole saavutatud ega lihtsamat varianti ei olegi asjade selgitamiseks. Need, kes äh, loodavad Euroopa Liidule, peavadki seda nii ju tegema ja polegi paremat viisi, kuidas kummutada süüdistusi need on, on üldised ootused ja me ootame ka selgelt vastust neile küsimustele kaks tuhat viisteist äh, kulukohustused ja maksed. olgu, aga puudu, mis on puudu? mõõdetav veamäär, mõõdetav vigade määr ning äh, vahendite tagasisaamine, kuidas seda tegelikult tehakse, kuidas vahendeid tagasi võetakse? võib-olla võiks selle kohta mõningaid näiteid tuua, sest äh, see on vajalik. eelarve peab äh, olema tõhususe eeskujuks. ja seda peab saama mõõta. tahaksin tänada härra Zellerit siinkohal, kasutades juhust tema väga mõistliku raporti eest. üksikasjadest oleme rääkinud muidugi ka kuulamistel, antud raport on avaldus ja me tahaksime ka teilt, härra volinik, kuulda avaldust, milles te ütlete, et te tõesti ja tõhusalt räägite faktidest ja ei pea bürokraatlikku kõnet teemal, et me anname oma parima, vaatame, kuidas ja vaatame tulevikku ja teeme midagi paari aasta pärast, seda ei saa kodanikele me müüa, sellist juttu. ja muidugi järgmised finantsperspektiivid. millised saavad olema makse ülemmäärad, millal hakkavad need mängima? rakendusmäär on seitsekümmend üheksa protsenti, täitmise määr on seitsekümmend üheksa protsenti ja tekivad äh, ka maksmata summade tipp, tipptasemed, me peaksime ikkagi ka minevikust midagi olema õppinud. aitäh, ma panin iseenda ka kõnelejate nimekirja, sest mul on kaheksa punkti, mida ma tahaksin teiega tõstatada, härra volinik. kõigepealt meie kirjalik küsimus selle kohta, kui palju maksavad need riigid, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid, Euroopa Liidu eelarvesse, sellepärast et nad äh, osalevad meie programmides. aitäh selle vastuse eest. mina sain aru, et Šveits on põhimõtteliselt netosaaja, nad saavad kaheksakümmend üheksa miljonit, samal ajal kui Norra äh, maksab sisse kakssada seitsekümmend miljonit. ma tean, et tegemist on kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta numbritega ja võib-olla sellepärast on see selline ühekordne äh, tulemus, aga väga hea oleks näha ka num-, numbreid kahe tuhande viieteistkümnenda, neljateistkümnenda ja kolmeteistkümnenda aasta kohta, sest Horisont kaks tuhat kakskümmend läks nüüd juba käima, samal ajal meil on siin äh, Äh, britid lahkumas ja äkki tuleb äh, siis välja, et ka nende jaoks see Šveitsi mudel polegi üldse mitte nii halb. teiseks, tõukefondide puhul on meil palju probleeme, millega me nüüd juba päris pikka aega tegeleme. ka sellel aastal oli meil siin kakskümmend kaks äh, Hispaaniast kümme, Ungarist ja seitse Kreekast tulnud problemaatilist märkust äh, ja jälle samadest riikidest, jah, me teame, et meil on siin põhiseadusega probleeme Hispaanias, aga sellegipoolest me tahaksime teada, mis on kava. me ei saa lihtsalt lõputult jääma, jääda tegelema nende probleemidega ja üritama siis veel nende vanade probleemide kõrval lahendada uusi probleeme, samal ajal kui vanad on ikka veel lahendamata. kolmas küsimus Äh, finantsmeetmed ja need äh, kõrvaleelarved, meil on üle tuhande finantsmeetme, meil ei ole ka tegelikult mitte mingit ülevaadet et äh, raportöör ei ole ka sellega päris hästi siiamaani hakkama saanud. Te ütlesite, et jah, olukord on parandatud, aga see ei ole rahuldav. me tahaksime teada, kui palju äh, finantsmeetmed neelavad erakapitale. mul on jäänud mulje, et me tegelikult tõmbame ligi ainult äh, avaliku sektori kapitali liikmesriikides. tahan teada, kui palju tuleb erasektorist kapitali ja tõesti oleks väga hea, kui komisjon oma aruannetes ka sellele küsimusele keskenduks sellepärast et komisjoni esitatud eelarvekava näitab, et jah, finantsmeetmed on võimalik veelgi rohkem välja ehitada, suurendada, võimendada. ja siin mul tõesti tekib probleem sellega, kui tõukefondid ja strateegiliste investeeringute fond omavahel ühendatakse. kontrollikoda on öelnud, et äh, mitmeaastast finantsraamistikku õõnestatakse selle kaudu, sest siis on võimalik teha ülekanded, mida pole võimalik teha eelarve kaudu ja seda ainult sellepärast, et kasutatakse finantsmeetmeid ja need finantsmeetmed on nii-öelda uus meede selleks, et eelarvedistsipliin põhimõtteliselt äh, prügikasti visata. nii et tõesti mulle tundub, et need muudatusettepanekud, mis puudutavad finantsmeetmeid ja seda, et on erinevad fondid ja erinevad rahastamisvõimalused äh,, toovad endaga ka kaasa olukorra, kus tõesti eelarvedistsipliin enam ei kehti üldse, nii et ma ei saa aru, kui meil on finantsmeetmete jaoks ainult viis protsenti, siis miks peaks see nüüd need, äh, need viis protsenti valitsema üle, üle üheksakümne viie protsendi eelarve üle? nüüd tuleviku küsimused mul oleks tõesti väga hea meel, kui te tegeleksite selle küsimusega, sellepärast et järgnevatel aastatel meie ka tegeleme nende küsimustega ja praegusel hetkel on täiesti selge, et kõik on ebaselge tulemuspõhine eelarvestamine, täpselt samamoodi nagu teie eelkäijagi ütlesite te, et see on kavandatud, aga kuidas te kavatsete seda teha? kogu aeg on toimunud konverentsid, on tehtud suuri sõnu ja mulle on jäänud mulje, et pärast konverentsi pannakse uks kõi-, kinni ja ongi kõik kui me tõesti ainult suuri sõnu teeme, siis äh, ei ole ju sellest kasu, me oleme valmis küll kaasa töötama, aga ma ei usu, et sellest mingit kasu on ja minu arvates on sellest kasu. see, mis eelarve ettepanekus on praegusel hetkel kirjas, sellest ei piisa selleks, et äh, tulevikus hinnata seda äh,, milliseid tulemusi on võimalik programmidega saada, millised peaksid olema need aruanded ja milliseid tulemustegureid kasutatakse. see, mida komisjon on siiamaani välja pakkunud, sellest ei piisa selleks, et tulemuspõhist sellest eelarvestamisest tõesti ka kinni pidada siis veel need punktid, millest me oleme ka väga palju juba rääkinud, põllumajanduspoliitika ja kes saab raha kui. kui kaheksakümmend protsenti saajatest äh, saavad kakskümmend protsenti vahenditest, ja need kaheksakümmend protsenti äh, abisaajatest saavad summasid, mis on väiksemad kui viis tuhat eurot, siis see toob endaga kaasa selle, et kellel on juba, see saab veelgi rohkem. jah, ma tean, et siin komisjon hindab olukorda teistmoodi, sest tegemist on riikliku pädevusega, aga see tegelikult kahjustab Euroopa Liidu mainet ka nendes liikmesriikides ja tõesti tahaksin kohe ka Tšehhi Vabariigi siin välja tuua tulevase programmiperioodi jaoks on meil vaja siin täiesti uut kurssi, meil on vaja selget piirmäära, sest kui me jätkame nii nagu siiamaani, siis tegelikult me oleme põllumajanduspoliitikaga töötanud välja meetme, millega suurmaaomanikud lihtsalt neelavad maha suurema osa, neelavad alla suurema osa maksumaksja rahast. siis samamoodi äh, DigiNear sada kolmkümmend kuus saatkondi puudutavat dokumenti, mis puudutavad äh, siseadministratsiooni, siin on terve rida tüliküsimusi meil komisjoni ja eelarve kontrolli komisjoni vahel ja siiamaani äh, Äh, DigiNeer ei ole meiega koostööd teinud, nüüd esimest korda õnneks teevad nad seda, aga mitte sajaprotsendiliselt ja ma tõesti paluksin, et te räägiksite selle peadirektoraadi esindajatega selleks, et nad kasutaksid kõiki neid tulemustegureid, mitte ainult äh, pooli, selleks et meil oleks ka üldine ülevaade selle kohta, milline on olukord, me peaksime nende numbreid ka DigiTehco numbritega võrdlema ja tegelikult komisjoni jaoks oleks ka hea teada, mis juhtub Euroopa Liidu rahaga kolmandates riikides. nüüd Kreeka. me käisime Kreekas, ähm, me näeme, et seal on sada kaheksakümmend üks prioriteetset projekti, mm, mis põhinevad varasemal Kreeka rakkerühmal ja me tõesti, me üritame kontrollida seda sada kaheksakümmend ühte projekti, see ei ole lihtne ja mm, piirkondliku arengu peadirektoraadiga me otsustasime, et kuidagi üritaks nüüd seda küsimust veel enne suvepuhkust vaadata, sest Kreeka jaoks on need prioriteetsed projektid ju ka tähtsad ja meie jaoks oleks tähtis, et kui teie eelarve eel, volinikuna pööraksite ka oma tähelepanu nendele projektidele, sest me soovime, et need projektid lõpetatakse, me ei taha neid vahendeid tagasi saada sellel aastal peab selguma, kas nad lõpetatakse või me saame raha, raha tagasi, me ei taha raha tagasi saada, vaid me tahame, et need projektid edukalt lõpetataks Kreekas. siis veel üks pea, palve teile Olafi peadirektor on ametis veel järgmise aasta veebruarikuuni. nüüd on eelarve kontrolli komisjoniga kokku lepitud, et värbamismenetlus toimub koos meiega ja sellepärast oleks tähtis, et sellega nüüd juba algus tehtaks ja suur tänu teile kannatuse ja eest ning nüüd on teil võimalus vastata kõikide nendele küsimustele. proua esimees, lugupeetud daamid ja härrad rahvasaadikud. kõigepealt Olafi peadirektori küsimus praegune peadirektor lõpetab järgmisel aastal oma töö ja me ei taha, et üleminekuperiood oleks väga pikk ja sellepärast äh, me tõesti üritame võimalikult kiiresti järeltulija paika panna, selle värbamismenetluse võimalikult kiiresti käima lükata ja kinnitan teile, enne igat järgmist sammu me anname teile sellest teada, me teame, kui tundlik on see küsimus ja tõesti väga tähtis oleks, et äh, kõrgetes äh, ametiasutustes kõrged juhid äh, valitaks nii, et parlament oleks värbamismenetluse esimesest päevast kaasatud. teiseks, Šveits ja kogu see keeruline konstruktsioon selle ümber. me teame, millised numbrid teile esitati, need on põhjalikud, me tõesti üritame neid veel siin sõeluda ja lisainfot teile anda vastutav peadirektor ütles, vabandust, asendav peadirektor ütles, et Šveits maksab ka nendesse toetusprogrammidesse, mis lähevad äh, uutesse liikmesriikidesse, mis ei ole aga Euroopa Liidu eelarves kirjas, vaid väljaspool Euroopa Liidu eelarvet. me teame, et Šveits jääb netomaksjaks, mitte netosaajaks ja seda sellepärast, et väga paljude lepingutega osaleb Šveits väga paljudes programmides, sellega on nad saanud juurdepääsu siseturule ja teiseks äh, ka osalevad nad Horisont kaks tuhat kahekümne programmis. aga need Nende lepingute puhul lähtutakse alati sellest, et juurdepääs programmidele läheb midagi maksma ja Šveits tõesti on huvitatud programmides osalemisest ja sellepärast on ta valmis ka maksma. nii et Šveits ei saa olla netosaaja, netotulusaaja, vaid netomaksja on ta, kes siis lisatasuna saab juurdepääsu siseturule, tal on võimalik oma majandustooteid soodsalt eksportida ja importida, täpselt samamoodi nagu ka majandusteenuseid ja tal on võimalik osaleda väga atraktiivsetes uurimisprogrammides, nagu näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend. nii et tõesti järgnevatel päevadel või nädalatel edastame teile neid numbreid veelgi täpsemal kujul meil on siin välja toodud terve rida küsimusi, mis puudutavad ka nõukogu ja liikmesriike. ma olen nägunud praegu nagu siin vorst kahe võileivaviilu vahel. järgmise mitmeaasta finants, mitmeaastase finantsraamistiku puhul ma tõesti tahan, et me teeksime mingi väikese hingetõmbe ma lähen väga paljudesse valdkonnakomisjonidesse ja ma tean, et igal pool ei vaadata neid küsimusi täpselt samamoodi nagu siin. ma räägin nõukogu esindajatega, räägin volinikega, tegemist on väga suure tööga. me kõik teeme seda tööd, kuid alati see ei teeni eesmärke. tihti kuulen ka parlamendisaadikutelt, et rahandusministritega nõukogust nad ei kohtu mitte kunagi. kolmepoolsetel läbirääkimistel on ainult suursaadikud kohal nemad aga ei saa läbirääkimisi pidada, sest neil ei ole läbirääkimisruumi. nii et me peaksime äkki mõtlema selle peale, kas mitmeaastase finantsraamistiku mitteametlik vahearu varasügisel ei oleks kasulik selleks, et me saaksime probleeme kõrvaldada ja ühised eesmärgid ja juhised paika panna. Teie kõik olete Euroopa Parlamendi liikmed aga teid valiti liikmesriikidest. Te olete koduriikide parteide liikmed, paljud nendest parteidest on valitsustes, see tähendab seda, et teie annate mulle siin praegu sõnumeid, mida võib-olla tuleks arutada võib-olla hoopis omavahel Madridis või Berliinis või Prahas Euroopa Liit põhineb usaldusel ja sellel, et äh, administratsiooniga tegelevad äh, ka liikmesriikide ametivõimud, et Euroopa poliitikate eest vastutavad riiklikud valitsused, et eelarvealane kontroll toimub ka liikmesriikide parlamentides. meil ei ole seda vundamenti praegu, mida me siis teeme? me lähtume sellest, et kontrollikojad teevad omavahel koostööd, Euroopa Kontrollikoda teeb kogu aeg koostööd riiklike kontrolliasutustega, seda koostööd tuleb parandada. meil on vaja ühist kontrollisüsteemi ja ühiseid äh, Euroopa Kontrollikoja ja riiklike kontrollikodade aruandeid just äh, vahendite haldamise puhul on see tähtis, nende vahendite puhul ja projektide puhul, mida kaasrahastatakse liikmesriikide Euroopa Liidu poolt. riiklike parlamentide saadikud, riiklikud kontrollikojad, Euroopa Parlamendi eelarve kontrolli äh, komisjoni liikmed ja Euroopa Kontrollikoda peavad omavahel koostööd tegema ja seda koostööd tuleb süvendada ma leian, et ka mina pean vastavates riiklike parlamentide asutustes käima ja nendest probleemidest rääkima. ja kui te ütlete mulle, et pean kas Prahas või Madridis või mõnes Saksa liidumaa piirkonna parlamendis seda küsimust tõstatama, siis ma olen valmis seda tegema, selleks et seda kompleksset struktuuri natukene mõistetavamaks muuta Euroopa majanduspoolaasta ja kuidas seda paremini ja tugevamalt kasutada. see on meil päevakorras, äh, rahvasaadikud tõstatasid selle küsimuse ka. me peaksime ka mitmeaastase finantsraamistiku tuleviku üle ära otsustama. kas äh, finantsmajanduse jaoks tähtsad tegurid oleksid rohkem seotud majanduspoolaastaga, selleks et ühtekuuluvusprogramme paremini läbi viia ja selleks, et ka parlament oma mõjujõudu tugevdaks. komisjon tegeleb majanduspoolaastaga, aga otsustatakse selle üle nõukogus ja nende ettepanekute ja prioriteetide puhul, mis puudutavad finantsmajandust, kas siis peaks kuidagi ühtekuuluvusfondi vahendite kasutamist ka sellega siduma? minu arvates jah. siis äh, mitmeaastane finantsraamistik, mitmeaastase finantsraamistiku uus periood ei saanud alguses hoogu sisse, miks, sest see võeti vastu alles detsembrikuus kaks tuhat kolmteist ja me tahame, et uus programmiperiood ei võetaks vastu mitte alles detsembrikuus kaks tuhat kakskümmend. Teie, parlamendisaadikud, peaksite nüüd endalt küsima et kui teie ametiperiood kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta keskel lõpeb, kas teie soovite järgmise programmiperioodi veel vastu võtta enne oma mandaadi lõppu? kui te seda soovite teha ja meie teiega läbirääkimisi alustame, aga samal ajal ei lõpeta ja uue koosseisuga neid läbirääkimisi jätkame. kui alles kahe tuhande kahekümnenda aasta uus komisjoni kolleegium seda küsimust hakkab arutama, siis me ei saa seda teha ja sellepärast äh, järgmise aasta oktoobris-novembris tuleks seda küsimust arutada ja kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta märtsis ja aprillis ka, siis kui valimiskampaania juba käib, me tõesti peame mõtlema, et millal me tahame neid läbirääkimisi alustada. vastavalt äh, kehtivatele seadustele tuleb meil alustada läbirääkimisi juba kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, aga me ja me valmistame seda juba ette. aga sellel on mõtet ainult siis, kui kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta detsembril on komisjon eelarveraamistiku välja töötanud ja paika pannud, sest siis on võimalik hakata pidama üldisi arutelusid selles parlamendis kui tulemust ei tule, tuleb uus parlament, neil läheb kõigepealt pool aastat aega, et töö käima lükata ja siis kahe tuhande kahekümnenda aasta sügisel alles äh, nõukogu võib-olla tunneb vajadust sellega tegelema hakata, siis me oleme rongist maha jäänud. mina leian, et hea juhtimine näeb teistmoodi välja ja ma tahaksin teiega üheskoos äh, seda äh, head juhtimist äh, ellu viia, olla eeskujuks teistele, hakata läbi rääkima uue programmiperioodi üle ja panna paika ka siis tähtajad selle vastuvõtmiseks millised on minu põhimured järgmiste eelarveaastate jaoks ja järg- ja, ja, ja millised mured on meil uue eelarveraamistikuga? kuidas seda lünka ületada, mis äh, tekib brittide lahkumisega, üheksa miljardit on puudu meil igal aastal. kui me tõesti tahame kasutada seda võimalust Euroopa Liidu jaoks. rändeküsimused, piirivalve küsimused, pagulaste majutamine, pagulaste lõimimine, nende registreerimine, siis ähm, Bulgaaria, Kreeka, Itaalia ametiasutuste abistamine rändekriisi lahendamisel. kui me neid probleeme Euroopa Liidu tasandil koordineerida tahame või Euroopa tasandile tuua, siis see tähendab seda, et meil läheb mitu miljardit eelarves nende probleemide lahendamiseks. aga ma ütlen, et äh, üpris kõrge ühekohaline miljard, miljardite summa, nii et äh, üheksa miljardit, kuna britid lahkuvad, on puudu ja umbes sama suur summa on vajalik selleks, et probleeme lahendada. ja tõesti meil ei ole võimalik siin äh, lihtsalt üks-ühele ähm, pikalistest programmidest äh, raha välja võtta, põllumajandusprogrammidest ja ühtekuuluvusprogrammist. nii et me peame tõesti kõigepealt tegelema nende küsimustega, need struktuuriprobleemid lahendama. seda teeb nõukogu, aga ka teie koostöö on siin tähtis. ja kolmandaks, selle kõrval on meil veel ka euroala eelarve Äh, vaimuna ringi käimas nii Brüsselis kui ka liikmesriikide pealinnades. kas te eeldate, et me töötame välja euroala eelarve, kui jah, siis milliseid ülesandeid tuleks selle kaudu täita, kui suures plaanis, kes peaks selle välja töötama, kes peaks selle vastu võtma, kes peaks selle eelarve täitmist kontrollima? nii et äh, Brexit äh,, äh vahendite puudumine rändeküsimused, piiride kaitse, samamoodi arenguabi naaberriikides, euroala eelarve. Need on need kõige tähtsamad küsimused, mis puudutavad järgmist äh, mitmeaastast finantsraamistikku. Te ütlesite põhimõtteliselt seda, et äh, tulemused on päris head ja me peame muutuma veel paremaks. jah, tõesti, nii see ongi see nii ongi, inimesed, eile saime päris hästi hakkama, aga homme tahame olla natukene paremad ja ülehomme veel paremad. ja teie ootus on tegelikult samasugused. kolleeg Selleri raportis tuleb väga selgelt välja, et kallis komisjon, siin saate hindeks kolm miinus, seal kolm pluss, siin anname neli, siin jälle kolm teile hindeks, aga hinne peab muutuma paremaks aga ma ütlen teile, et tõesti minu ametiasutused üritavad paremaks muuta. ma tean ametnikke äh, tõesti väga paljudelt tasanditelt, piirkondliku tasandi ametnikke tunnen, tunnen äh, regionaalse tasandi ametnikke, riikliku tasandi, tasandi ametnikke ja ka äh, Euroopa Liidu tasandi ametnikke ja ma näen, nende motivatsiooni ja jõupingutusi ja ka minu vastutavates peadirektoraatides motivatsioon on väga suur. Ähm, ametnike oskused äh, on väga head ja tõesti, inimesi tuleb ju võrrelda ning ma tõesti leian, et meil ei ole siin vaja mitte midagi vaja teha riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi ametnike kvalifikatsiooniga ja kui vaatan ka tööstusettevõtete äh, töötajaid, äh, siis ka nende kvalifikatsiooniga võrreldes meie ametnike kvalifikatsioon on väga hea komisjon olevat liiga passiivne probleemide lahendamisel liikmesriikides. enne Te mainisite seda rakkerühma. kui liikmesriigid ei ole võimelised eelarveprogramme sajaprotsendiliselt ära kasutama, vahendeid ära kasutama, siis me võime seda küsimust arutada, aga meie ei saa nende asemel midagi ära teha, sest see on lähimuspõhimõttega niimoodi paika pandud. liikmesriigid on suveräänsed ja nad muidugi väga palju hoolitsevad sellest, et komisjon ei muutuks liiga tugevaks, et komisjon pakuks teenuseid, et komisjon annaks nõu, kritiseeriks ja parandaks, kui vaja, aga me ei saa liikmesriikide tööd ära teha sellepärast, et kodanikud valivad sealsed valitsused ja meie ei saa valitsuste ning ministeeriumite tööd ei asendada ega ka ära teha. vead. vigade defineerimine on kontrollikoja ülesanne, veamäära paikapanemine on ka kontrollikoja ülesanne. ma arvan, et ka siin tõesti kontrollikoda väga täpselt vigu defineerib ja veamäära paika paneb. ja me tõesti peaksime vaatama, kus on see piir väikeste vigade vahel ja suuremate vigade vahel, et millised on need tee minimisreeglid, neid võib muidugi veelgi optimeerida ja parandada, aga siin on vaja väga selget definitsiooni, mis kehtiks kõikide liikmesriikide jaoks ja ka kõikide liikmesriikide eelarvepoliitikate jaoks ning seda äh, kõike peab siis tegema Kontrollikoda ja ta on seda ka siiamaani teinud. nüüd äh, tulemustepõhine eelarvestamine, ikka veel täiesti uus küsimus. toon paar näidet, mille kaudu me tõesti üritame saavutada seda, et noorte töötuse vastase võitluse jaoks me leiame ikka veel vahendeid ja me peame olema edukad ka selleks ja seda peame me näitama ka aruannetes, me peame hoolitsema selle eest ja näitama seda, et kui meil ei oleks äh, Euroopa Liidu eelarvest vahendeid selle jaoks eraldatud, siis noorte tööpuuduse alane olukord oleks praegu halvem, kui ta on ja et kahe tuhande viieteistkümnendal, kuueteistkümnendal, seitsmeteistkümnendal, kaheksateistkümnendal aastal ei oleks olukord muutunud parane, muutunud paremaks, kui meil ei oleks olnud Euroopa Liidu eelarvevahendeid. teiseks, märtsis Roomas toimuvad üritused, meil on seal digitaalne päev ette valmistatud, me tahame seal raamlepingut äh, sõlmida huvitatud liikmesriikidega äh, kõrgetulemuslik Äh, arvutisüsteemide osas. mis puudutab superarvuteid ja massandmeid, siis me oleme tõesti väga kaugele jäänud maailmast. Äh, kümme sellist suurt andmearvutit on maailmas, sellest üks on ainult Euroopas. kaheksakümnendatel, üheksakümnendatel aastatel oli seitse veel Euroopas. nii et me tõesti peame siin investeerima suurtesse tulemuslikesse projektidesse selleks, et kümnest äh, parimast arvutist maailmas kahe tuhande kaheksa, kahe tuhande kahekümnendal aastal kolm oleksid Euroopa Liidus ja seda saaks ka mõõta. eelarvevahendid ja arvuteid on ühe asemel kolm. nii et tõesti, meil on eesmärk paigas, milleks neid vahendeid kulutatakse ja me tahame neid eesmärke saavutada. ja selle kaudu saate siis te meie tulemusi ka äh, Äh, mõõta, see on see tulemustepõhine eelarvestamine. ehk et kõigepealt pannakse eelarved pa paika koos eesmärkidega, hiljem kontrollitakse, kas vahendid on ära kasutatud ja kas nende vahenditega on eesmärk saavutatud. siis topeltrahastus klassikalistest äh, programmi programmidest pluss strateegilise investeeringu fondi vahenditest. selle küsimusega tegeleme. ja tõesti, mis puudustab investeerimispanka, kui see ka kaasatakse, siis Euroopa Investeerimispanga haldusnõukogu ja organid äh, vastutavad selle eest ja mitte enam parlament ning ainult ning ka komisjon ja nõukogu on ainult piiratult kaasatud. Teie eelarvepädevus jääb püsima seal, kus tagatised ära kaovad. ehk et kui äh, tagatist äh, tagatis kaotatakse ära ja kui hakatakse Euroopa Liidu eelarvest äh, riske maandama. ütlen teile ausalt, et mulle tõesti meeldiks, kui Euroopa Investeerimispank oleks tõeline Euroopa pank ja ta oleks Euroopa Liidu omandis. nii palju, kui ma liikmesriiki tean, ja nii palju, kui ma oskan nende käitumist ette ennustada, ma arvan, et liikmesriigid sellega nõus ei oleks. meil tuleb nüüd vaadata seda küsimust, kuidas Euroopa Investeerimispanka äh, rohkem panna teie ees vastutama. ma arvan, et äh, härra Hoier on tõesti valmis siin läbipaistvalt äh, töötama, aga kuna Euroopa Investeerimispank tugineb liikmesriikide kapitalil, siis jääb põhivastutus investeerimispanga osas liikmesriikide valitsustele või parlamentidele ja vähem vastutab siin Euroopa Parlament. ma olen valmis Junckeri kava ja erakapitali äh, Äh, meelitamise kohta rohkem infot andma. tõesti, meie eesmärgiks peaks olema erainvestorite kaasamine, mitte aga juba olemas olema avaliku raha, äh, toetuspankade äh, raha või eelarve, avalik eelarvevahendite kasutamine, sellepärast et tulemused on palju väiksemad kui siis, kui erainvestorid äh, ise riskivad ja investeerivad. ja sellepärast see Junckeri kava ka välja töötati selleks, et kaasata selliseid eraettevõtteid, kes varem ei olnud investeerimisest huvitatud. nüüd DigiNear, jah ähm,, mul ei ole praegu võimalik selle kohta infot anda, peame nõu ja vastan hiljem. Hispaania küsimusega tegelen hea meelega Äh, vastutavate ministritega kavatsen järgnevatel äh, kuudel kohtuda, kui nad äh, minuga soovivad rääkida, siis kindlasti räägin ka eelarve täitmisest, vahendite kasutamisest, Euroopa reeglite kinnipidamisest. ma ise tõstatan need küsimused, ma arvan, et me siin peaksime tõesti tugevamalt pöörduma riiklike ministrite poole ja välja tooma nõrgad kohad. see on minu ülesanne, natukene ka teie oma, aga mina siis otseses dialoogis nende inimestega kahepoolselt peaksin need küsimused tõstatama. Need olid need põhilised küsimused siin näete, minu paremal ja vasakul käel kirjutati kõik üles, nii et me tõesti oleme valmis äh, eelarve täitmise kinnitamisele heakskiidu andmise raportit siis järgnevatel kuudel ka täht-tähelt täitma. me täname teid meie küsimustele vastamast, suur tänu kõikide ettepanekute ja märkuste eest ja lõpetuseks saab sõna raportöör, palun. tänan, proua esinaine, suur tänu, härra volinik, põhjalike vastuste eest ja oma seisukohtade sõnastamise eest selles osas, kuidas me soovime edasi liikuda Euroopa Liidu eelarve kujundamisel. ma tahaksin tähelepanu juhtida veel ühele raporti projektile. see puudutab Euroopa Kontrollikoja kolmekümne, kolmekümmend ühte eri raportit, nende kokkuvõtet aasta, millest jutt on kaks tuhat viisteist ja see annab meile ka viiteid selle kohta, kuidas äh, finantsvahenditega ümber käiakse. ma arvan, et Kontrollikoja eriaruanded äh, pakuvad meile vajalikku detailset infot äh, tuleviku tarbeks. tahan siinkohal juurde lisada, et et kõikides asjasse puutuvates komisjonides tuleks neid äh, Euroopa Kontrollikoja eriaruandeid käsitleda ja seal tuleks analüüsida seda, kuidas äh, liidu vahendeid äh, kasutatakse ja sellega tuleks teistes komisjonides tegeleda isegi veelgi enam kui siin eelarve kontrolli komisjonis. nüüd, mis puudutab neid punkte, mida mainis härra Oettinger meie tulevikutööde kohta, siis äh, Te toonitasite, et äh, asute väljakutsetega rinda pistma. ma arvan, et me ei saa üle ega ümber nii-öelda pühadest lehmadest ja me teame, kuivõrd raske on neid äh, tappa. Indias äh, määratakse surmanuhtlus sel puhul meie oleme natukene mõistlikumad siinkohal ja ma arvan, et äh, enamik äh, kolleege ehk siis saavad ka vastavate lahendustega nõus olla. mainiti põllumajanduspoliitikat, esinaine ütles, et äh, kaheksakümmend protsendi vahenditest läheb kahekümnele protsendile saajatele ma arvan, et väiketaluniku äh, toetamine on ammu juba mineviku teema, meil on siin tegu suurettevõtetega. põllumajandusvolinik äh, äh, teatab uhkelt, et me võime tõsta oma põllumajandustoodete ekspordikvoote kolmandatesse riikidesse ja siis mul tekib küsimus, et kuivõrd me peaksime toeta-, töötama edasi oma toetuspoliitikaga on ju näha, et põllumajanduspoliitika, vabandust, et põllumajandus kui ettevõtlus võib olla täitsa kasumlik. ma olen selle poolt, et kui on tegemist geograafilise äh, ääremaaga või geograafiliselt ähm, keeruka pinnasega, siis on vaja ehk toetusi, on vaja toetada kohalikku tootmist, keskkonnasõbralikku tootmist, seda kõike me võiksime endiselt äh, toetada, aga kui teatud ettevõtted saavad siin äh, miljonites kasumeid, siis me ei peaks küll Euroopa Liidu äh, raha sinna veel juurde viskama, ma tean, et see on vastuoluline teema ja sellepärast ma ütlesingi, et tegemist on nii-öelda püha lehmaga. nüüd ähm, ühtekuuluvuspoliitika, struktuuripoliitika, me saame määruste lõpliku sõnastuse mitu kuud pärast uue programmiperioodi algust. nii oli see ka varem ja siis äh, tulid äh, partnerluskokkulepped, siis alles operatiivsed programmid, ühesõnaga rakendamise juriidiline raamistik äh, ei olnud mitte N pluss kaks, vaid N pluss kolm faasis juba. ja ka praegusel hetkel on olukord äh, selline, et osades riikides ei ole ettevalmistavaid meetmeid veel võetud. samal ajal äh, viiakse projekte läbi vana määruse põhiselt ja uue programmiperioodiga ei ole üldsegi alustatud ja seetõttu on äh, ühtekuuluvus ja struktuuripoliitika oma eesmärkide mõttes äh, kreenis. me võiksime minna teist teed, me võiksime panna paika õigusliku raamistiku ühtekuuluvuspoliitika jaoks, nii et juba enne uut äh, programmiperioodi saaksime me regulatiivse raamistiku paika ja siis, kui programmiperiood algab, äh, oleks võimalik asuda kiiresti rakendama. praegune rakendumis, äh, rakendamisfaas vajaks siis ka vastavat kohandamist. ma usun, et see võiks õnnestuda, kui kõik liikmesriigid, komisjon, parlament äh, asuvad selle küsimusega tegelema. nüüd, mis puudutab äh, arengupoliitikat, äh, siis jumal tänatud, see on jälle poliitilises tähelepanus, palju tehakse, aga koordineerimata, killustatult on palju erinevaid programme ja täna ka kulutatakse välja vahend, mis tegelikult äh, lihtsalt jaotab raha ümber, midagi muud ei juhtugi. kui me soovime edendada arengupoliitikat ja Saksamaa Liitvabariigi valitsus tuleb äh, välja Marshalli plaaniga Aafrika jaoks, äh, mille kohta raportöör ei oma üldse mingisugust infot, siis see näitab, kuivõrd vaja, kuivõrd rohkem oleks vaja koordineerimist ja ühtsust Euroopa Liidu poliitikates. nii et ülesandeid ja väljakutseid on meil palju, mul on hea meel, et äh, volinik äh, Oettinger on valmis äh, tegutsema ja on valmis tegema parlamendiga koostööd. suur tänu, muudatusettepanekute esitamise tähtpäev on kuues märts, neliteist null null ja hääletame kahekümne teisel märtsil, enne kui ma lõpetan selle päevakorrapunkti. tahaksin ma juhtida tähelepanu sellele, et härra Graaf on teinud meiega pikaajalist usaldusväärset koostööd, ta asub komisjonis äh, uuele töökohale homsest, aga meie kinnitame, et me kindlasti ei kaota kontakti teiega tervitan teie järeltulijat, äh, proua Rosa Aldeat, kes oli eelarve täitmise direktor seni ja tema siis äh, tulevikus hakkab esindama komisjoni, Euroopa Komisjoni äh, siin meie eelarve kontrolli komisjonis. oleme ammendanud päevakorrapunktid viiskümmend kolm ja viiskümmend neli nüüd läheme päevakorrapunkti number viiskümmend viis juurde, kontrollikoja erianuanne kolmkümmend kuus, murd kaks tuhat kuusteist, perioodi kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist ühtekuuluvuse maaelu arenguprogrammide lõpetamise korra hindamine. raportööriks äh, on härra Liberatski ja ka härra Palko on äh, siin, kes saab sõna, palun. suur tänu, proua esinaine, härra raportöör, daamid ja härrad mul on hea meel tutvustada siin Kontrollikoja eriraportit teemal perioodi kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist ühtekuuluvuse ja maaelu arenguprogrammide lõpetamise korra hindamine. ma tahaksin rõhutada alustuseks, et kuigi äh, praegu on kaks tuhat seitseteist algus, me räägime sellest, kuidas on korraldatud programmperioodi kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist lõpetamine. osadel juhtudel kulutused lõppesid alles aastal kaks tuhat viisteist ning ühtekuuluvusvaldkonnas on liikmesriikidel veel terve kuu aega enne märtsi lõppu selleks, et edastada lõpetamisdokumendid komisjonile. korraldus, mis kaasab sellised kattuvad ajakavad on eriti tõsine käesolevas finantsraamistikus ning Kontrollikoda teeb äh, oma spetsiifilised soovitused ka perioodiks äh, pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, selle juurde tulen hiljem tagasi. alustuseks aga ma tahan selgitada, miks Kontrollikoda selle auditi läbi viis. eelarve kontrolli komisjoni liikmetena teate te, et DASi auditid, mis puudutavad perioodi kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist, näitavad ähm, ebareegli pärast ebakorrektseid kulutusi ja veamäärasid mõlemas valdkonnas, nii põllumajanduse kui ühtekuuluvuspoliitika vallas, see tähendab, et pärast periood tuleb, tuleb programmid korralikult äh, lõpetada ning äh, igasugune eba, igasugused ebakorrektsed kulutused tuleb tagasi suunata Euroopa Liidu eelarvesse. selles auditis seepärast me uurisime, kas äh, reeglid ja menetlused, mis puudutavad äh, eelmise perioodi lõpetamist, oleks komisjonile ja liikmesriikidele aluseks selleks, et lõpetada ühtekuuluvusele maaelu arenguprogrammid tõhusal ja õigeaegsel viisil võrdlesime neid kahte poliitikavaldkonda kolme varasema programmiperioodiga ja hindasime, kuidas komisjon saab anda kinnitava avaldus, avaldusel selle osas, et äh, lõppdeklaratsioonid on seaduspärased ja korrektsed ja vastavad programmide eesmärkidele. me ka uurisime, kas eelarve pädevad institutsioonid on äh, teavitatud programmide lõpetamise tulemustest ja, ja ajakavast ning uurisime ka, kas komisjon annab piisavalt toetust liikmesriikidele selleks, et aidata neil lõpetada eelmise perioodi programme. ja tutvutaksin teile siis äh, meie peamisi järeldusi vast- ja vastuseks esimese, viimasele küsimusele leidsime me, et üldiselt komisjon on andnud adekvaatset ja õigeaegset äh, abi ja toetust liikmesriikidele selleks, et aidata neil lõpetada eelmise perioodi ühtekuuluvuse ja maaelu arengu programme. suunised olid õigeaegsed ja põhjalikud ning komisjon andis ka täiendavat toetust, äh, võttes arvesse nende liikmesriikide vajadusi ning liikmesriigid olid ka üldiselt äh, rahul komisjoni toetusega ning Lesnal on valmis lõpetamiseks lisaks nendele positiivsetele järeldustele äh, määratlesime ka selliseid juhtumeid, kus äh, suunised läksid kaugemale määruste nõuetest ja siin ma tahaksin teie tähelepanu juhtida, äh, teie kui õiguslooja tähelepanu juhtida mei-, tabelile viis, kus on näiteid ja detaile. kõigepealt tahaksin rõhutada rahastamiskõlbulikkuse pik-, pikenemist võrra-, komisjon tegi, tegi paranduse oma ettepanekusse selle asemel, et parandada määrust. see on teema, mida me oleme, mille me tõstatasime juba öö, äh, oma aastaaruannetes aastatel kaks tuhat neliteist ja kaks tuhat viisteist ning ka samuti oma eriraportis, mis puudutas finantsinstrumente, mis puudutas äh, äh, instrumente ja eeskirju eelmiseks äh, perioodiks, me leidsime, et, e, et piis, piisaval, piiratul mää-, piiratud määral on keskendutud tulemile äh,. programmide hindamine on kohustuslik, kuid äh, lõplikud maksed lõpetamisel ei ole otseselt seotud tulemuste ja väljunditega. perioodil kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend on kinnituse andmise raamistik olnud äh, enam ühtlustatud ühtekuuluvuse põllumaa, põllumaaelu arengu vahel, kuid äh, tulemusreservi kasutuselevõtt äh, praktikas on veel tuleviku teema teatud erinevusi on ka terminoloogias, ajastuses, tähkaegades ja me soovitame täiendavat harmoneerimist selles valdkonnas perioodiks, mis järgneb aastale kaks tuhat kakskümmend. me määratlesime ka mõned lõpetamise riskid eelmise perioodi programmide osas, kus komisjon peab jääma tähelepanelikuks selleks, et tagada protsessi tõhusus. näiteks ühtekuuluvuspoliitika osas puudusid siduvad äh, tähtajad teatud valdkondades, nagu näiteks äh, äh, liikmesriikide poolt väljamaksed toetajatele ning paljude suurte projektide puhul on siiski, oli veel siiski veel puudu komisjoni heakskiit meie auditi ajal. komis-, kontroll liikmesriigi ja komisjoni tasandil võib endiselt olla ebapiisav selleks, et tegeleda ka avansimaksetega ning äh, riigiabist seotud, riigi, riigiabiga seotud projektidega. ajastamine on samuti väga oluline. programmi lõpp ei lange kokku rahastamiskõlbulikkuse lõpuga. kui järgmine projekt on juba alanud ning käimas, äh, samal ajal jätkub programmide lõpetamine. toon teile mõned konkreetsed äh, näited rahastamiskõlbulikkuse periood kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist pik-, lõppes detsembris kaks tuhat viisteist vastavalt N pluss kaks reeglile. ning liikmesriigid said esitada lõpetamisdokumente komisjonile maaelu arengu varas kol-, vallas kolmeteistkümnenda juulini kaks tuhat kuusteist ning ühtekuuluvuspoliitika vallas kolmekümne esimese märtsini kaks tuhat seitseteist rahastamiskõlbulikkuse periood kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kolmkümmend programmperioodi osas lõpeb alles detsembris kaks tuhat kakskümmend kolm N pluss kolm reegli järgi ning liikmesriigid saavad esitada lõpetamisdokumente komisjonile maaelengu arengu vallas kolmekümnenda juunini kaks tuhat kakskümmend neli ning ühtekuuluvuspoliitika vallas viieteistkümnenda veebruarini kaks tuhat kakskümmend viis pikem tähtaeg ühtekuuspoliitika vallas perioodil kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist võiks leida selgitus selle läbi, et maaelu arengu vallas on suur osa kontrollitööst juba tehtud perioodi jooksul, aga siiski ühtekuuspoliitikas on oluliselt pikem tähtaeg, kolmteist koma viis kuud võrreldes maaelu arengu kuue kuuga. ning äh, samuti perioodil kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kaks kümmend, kus ühtlust, kus üritatakse ühtlustada mõlemat poliitikavaldkonda. see tähendab seda, et äh, programmide lõpetamine aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend programmide puhul praktikas algab ühtekuuluvuspoliitika vallas hiljem kui maaelupoliitika vallas. Äh, kattuvus erinevate perioodide vahel toob endaga kaasa haldus tõkked, mõningad tegevused on tegelikult alles aset leidnud oluliselt varem, isegi kümme aastat varem, kui programmid suletakse. võimalus kulutada kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist eelarvet kahe aasta jooksul ning kaks tuhat neliteist, kakskümmend perioodi vahendeid kuni kolm aastat hiljem, pärast seda programmperiood on lõppenud, vähendab ka motivatsioone alustada programme järgneva perioodi alguses. veel üks mure on seotud äh, komisjoni aruandlusega äh, tulemuste osas mõlemas valdkonnas ning mõlema programmperioodi jooksul. komisjon ei teavita tea-, eelarvepädevaid, pädevat asutust äh, läbi tervikdokumendi, mis puudutaks tervet programmperioodi, selle osas, milline on olnud lõpetamisprotsessi tulemus, mis puudutab tulemuste korrektsust ja kulutuste tulemusi ja kulutuste korrektsust. me oleme seisukohal, et komisjon peaks edist-, edastama parlamendile ja nõukogule äh, tervikliku lõpetamise raporti, mis puudutaks programmide elluviimist ja nõuete täitmist. Äh, kontrollikoda on seisukohal, et, et lõpetamise reeglid on edenenud käesoleva käesoleval perioodil, on siiski vaja täiendavaid samme ning tähelepanu selleks, et kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kolmteist programmide lõpetamine võiks olla tõhus ja õigeaegne. selleks me oleme teinud oma soovitused komisjonile ja liikmesriikidele, selleks et äh, parandada äh, õigusloomist raamistikku pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, need on meie soovitused üks kuni neli, ning oleme riskidega tegeldes äh, määratlenud siis järgmised soovitused vaadeldes perioodi kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist, soovitused viis kuni seitse. esiteks, igas õigusloomelises ettepanekus perioodiks pärast aastat kakskümmend kakskümmend komisjon peaks tegema ettepaneku paremini ühtlustada sätteid ühtekuuluvuse ja maaelu arengu vahel läbi harmoneeritud kinnitus andmise protsessi mõlemas valdkonnas. teine soovitus õigusloomelistes ettepanekutes perioodiks post kaks tuhat kakskümmend komisjon peaks äh, sisse viima lõpliku heakskiidu põhimõtte, mis puudustaks äh, kulutuste seaduslikkust ja korrektsust ning, äh, ning programmide lõpetamisel hinnatavaid väljundeid ja tulemit. tuleks tagada, et jääkriski määr ei ületaks olulisuse künnist ning et oleks kindlasti tagatud ainult äh, finantskorrektsioonid, kui äh, on, kui äh, tulemusi pole täidetud. kolmandaks, ettepanekuteks peaks komisjon täpsustama, kuidas ta teavitab eelarvepädevaid institutsioone lõpetamisprotsessi tulemusest siis, kui ta on vastu võtnud oma heakskiitva otsuse. neljandaks, oma ettepanekutes peaks komisjon tagama et äh, kulukõlblikkuse periood ühe programmi vältel ei langeks enam kokku järgmise programmperioodiga ja et äh, lõpetu, lõpetamine toimuks kiiresti pärast rahastamiskõlbulikkuse perioodi lõppu. liikmesriigid peaksid edastama kõik lõpetamisdokumendid mitte hiljem kui kuus kuud pärast rahastamiskõlbulikkuse lõppemist komisjonile ja siis komisjonil jääks kuus kuud oma otsuse langetamiseks nende dokumentide osas viies soovitus, liikmesriigid peaks maksma äh, Euroopa Liidu vahendeid abisaajatele prog-, äh, aastate kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist programmi vältel õigeaegselt. me leiame, et üheksakümmend kalendripäeva maksetaotluse esitamisest, täpselt nii nagu perioodil kaks tuhat neliteist, kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend on äh, kohane ajapiirang kuues soovitus, komisjon peaks äh, olulised projektiotsused, äh, mis on veel langetamata perioodiks kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist, äh, kiiresti langetama. perioodiks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend peaks ta tagama sisemised menetlused, tagamaks, et peamised projektiotsused langetatakse kiiresti ning meie viimane soovitus liikmesriigid peaks rakendama spetsiifilisi menetlusi lõpetamisel selleks, et tagada, kas kulutused on rahastamiskõlbulikud vastavalt finantsinstrumentidele ning lepingu avansile. tänan teid tähelepanu eest ja tänan ka raportööri härra Liberatskit väga äh, viljaka ühise koosoleku eest, tänase koosoleku ettevalmistamisel ja tänan tähelepanu eest aitäh, meil on nüüd siin ajaga probleeme, sest pool kaksteist tuleb siin Malta äh, minister, nüüd raportöör saab kolm minutit ja ülejäänud kaks minutit. härra Liberatski, palun. suur tänu, proua esinaine. ma üritan äh, ajakavast kinni pidada, mitte liiga pal-, pikalt rääkida. esiteks, ma olen nõus soovitustega, mille esitas Euroopa Kontrollikoda. teiseks, me räägime siin sadadest miljarditest eurodest põllumajandus- ja ühtekuuluvusvahenditest. me peaksime need soovitused ka oma raportis arvesse võtma, rõhutades olulisi eesmärke, mida me tahame saavutada ja et programmid saaksid kiiresti lõpetatud. minu soovitused on tekstis kirjas, aga ma rõhutaksin kahte aspekti. kõigepealt mind hämmastab, et äh, komisjon keeldub mõnedest äh, ass-, assigneeringutest äh, finantsperspektiivis aastaks kaks tuhat kakskümmend. I po drugie Mm, teiseks üritan lühidalt teha. rahastamiskõlbulikkuse perioodi ja kattuvused, üritagem vältida kattuvust järgmise perioodi vältel nii palju kui võimalik, siis saab vahendeid võimalikult kiiresti välja maksta ja siis on võimalik ka neid maksimaalselt ära kasutada ja asju võimalikult sujuvalt ajada. Äh, te olete saanud minu soovitused selles tekstis, mille ma selle saatsin, nii et ma piirduksin kolme minutiga ja tänan väga. tõesti väga eeskujulik, äh, kolleeg Štehhovski, palun järgmisena. suur tänu, härra Liberatski jättis mulle ühe täiendava minuti, suur tänu, nüüd mul on kolm minutit aega. see koostöö on olnud äh, suurepärane siin suures koalitsioonis, pigem sotsialistidega rääkisin sellest ka eile. suur tänu. kontrolli, suur tänu kontrollikojale suurepärase raporti ees, ma olen härra Andrei Novakovi asendajaks siin täna, ta ei saanud kohale tulla. ja ka mõned märkused. ühtekuuluvuspoliitika ja maaelu areng on suurim kulutuste osa Euroopa Liidu eelarves, umbes nelikümmend neli protsenti aastatel kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist, viisteist miljonit eurooplast said kasu Euroopa Sotsiaalfondist, üle saja kahekümne iduettevõtte said toetust Euroopa Liidu rahastusest, nelisada tuhat üksikinvesteeringut äh, toimus VKE-de valdkonnas, innovatsioon äh, lõi nelikümmend kaks tuhat äh, töökohta toetas üheksakümmend, üheksakümmend viit tuhandet innovatsiooniprojekti, ühtekuuluvuspoliitika abi rehitati viis tuhat teed, äh, rekonstrueeriti kakskümmend üheksa tuhat äh, kilomeetrit teed ja tuhat ükssada kilomeetrit raudteed ehitati, neli tuhat kilomeetrit renoveeriti. eurooplased said ligipääsu internetile tänu Euroopa investeerimisfondidele ja struktuurifondidele. aastatel kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist äh, Euroopa Kontrollikoda leidis, vaat-, et vaatamata sellele, et kõik maksetest ei olnud otseselt seotud äh, otseste tulemustega. ja minu järeldus sellest on, et äh, konkreetsed tulemusindikaatorid ja nende seadmine ning programmide kvaliteedikriteeriumite seadmine on, oleks väga oluline, seda, see lihtsustaks auditit ja võimaldaks konkreetseid tulemusi saavutada. aitäh, kolleeg Voon järgmisena. suur tänu, ma, ma, ma arvasin, ma saan ainult ma nüüd ühe minuti ja nüüd äh, tema rääkis liiga pikalt, mõned märkused. tänan äh, Kontrollikoda soovituste eest. Äh, ma arvan, et sellised riigid nagu Poola saab suurt abi ühtekuuluvuspoliitikast ja see peab olema korrektselt läbi viidud. kõik, mis puudutab harmoneerimist, on samuti tähtis tulevikus. meil on vaja määruste harmoneerimist, ma arvan, et Kontrollikoda on ka sellega nõus. mis puudutab perioodi pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, ühtekuuspoliitika raportid peavad kõigepealt olema komisjonilt, siis tuleb, peab komisjon oma raportid koostama ja siis peab parlament saama oma sõna öelda. et siis me saame kinnituse, et lõpuks me saame ka komisjonilt äh, aruande. mis puudutab kattuvust, see on nüüd minu peamine märkust. programmid tuleb lõpetada nii kiiresti kui võimalik, aga meil on ka vaja mingisugust N pluss kaks, N pluss kolm vahendit siiski, sest et äh, projektid, mida rahastatakse peri-, programmi lõpus, me ei saa jõuda selleni, me jõuame sellega valmis lihtsalt, meil on vaja N pluss kahte, N pluss kolme lõpetamiseks olukorda saab muidugi parandada, meie siin komisjonis Euroopa Liidus äh, saaksime programme kiiremini vastu võtta, aga peame ka veenma liikmesriike, et nad oma äh, tegevusprogrammid kiiremini läbi viiksid. kuid mingisugust äh, täiendavat aega meil on siiski vaja N pluss kaks, N pluss kolme stiilis, muidu ei jõua abivajajad omadega valmis. komisjon aitäh, nüüd komisjoni nimel direktor Seeber vist on Regionaalarengu peadirektoraadis, kas saate kolme minutiga hakkama, kui võimalik, aga võite muidugi lühemalt ka rääkida. Äh, suur tänu, proua esinaine, tere hommikust kõigile! kõigepealt hindan väga kõrgelt äh, kontrollikoja raportit, me oleme ka tihedat koostööd nendega teinud kui Kontrollikoda ütleb, et komisjon on tihedat koostööd teinud liikmesriikidega selleks, et õigeaegseid suuniseid anda, siis me hindame kõrgelt seda tunnustust meie tööle. tõesti, me oleme palju tööd teinud selleks, et äh, kaks tuhat seitseteist äh, tähtajaks valmis olla. me oleme siin paremas olukorras kui varasemate programmide lõpetamise puhul, sest äh, meil on olnud komisjoni poolt au, tugev audit ja järelevalve, nagu me sellel, teie komisjonile ka oleme aru andnud e, iga-aastastes aruannetes. mis nüüd puudutab soovitusi, tervitame väga soovitusi kuus ja seitse, mis puudutavad komisjoni. kõik e, ülejäänud suurprojektid oleme juba vastu võtnud, meil on ainult kuus jäänud lauale e, neid on umbes tuhat veel jäänud ning auditi, auditeerijaid julgustame finantsinstrumente ja äh, lepingu avansse äh, uurima põhjalikult selleks, et lõpetamised lõpule viia. ma kahetsen äh, mis puudutab soovit-, komisjoni poolt antavat heakskiitu, me sooviksime kõiki soovitusi toetada. komisjon on oma algatuspädevuse suhtes äh, väga valvas, me ei saa sundida äh, ähm, auditeerijaid tegema, survestama komisjoni tegema ettepanekuid aast-, pärast, perioodiks äh, pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. meil on raskusi nende soovitustega nõustumisega mõnikord, kui, kuivõrd äh, oli tegemist pigem instruktsioonidega, siis me pidime siiski need soovitused tagasi lükkama, kuid sisuliselt võin ma äh, öelda, et mina isiklikult ja koos kolleegidega me sisuliselt jagame soovituste sisu. raportöör Liberatski rääkis äh, sellest, et harmoneerimine on väga vajalik. ega mõlemad kolm, kolm peadirektorit tegelikult teevad tööd selles, selle nimel ka meie soovitus on, et me peaksime rohkem kasutada praegust perioodi, perioodiks, mis järgneb aastale kaks tuhat kakskümmend. põhimõtteliselt see ei ole probleem. probleem on siis, kui meile öeldakse, et te peaksite oma ettepanekutesse panema seda või teist, nagu volinik Oettinger just ütles ja nagu ka äh, parlamendi liige Fogan just ütles, komisjon teeb oma ettepanekud, me võtame arvesse kõik soovitused, kõik äh, kõnelused, kuid meile ei saa keegi ettekirjutusi teha, äh, kontrollikoda ei saa meile ettekirjutusi teha. ja viimane soovitus, millega meil sisuline probleem on, on soovitus neli, kus räägitakse kattuvusest. härra Voonde, väga selgesti ütlesite, et mitmeaastased projektid ja abisajad vajavad lihtsalt aega selleks, et äh, projekte ellu viia. proua Kressle Te rääkisite saja kahekümne ühele võtmeprojektile Kreekas, mis on, mis vajavad samuti aega, te ütlesite ise, et äh, meil peavad olema toimivad projektid, mitte ainult äh, finantsvahendite ärakasutamine ühe aasta jooksul. seepärast me leiame, et meil on vaja teatud kattuvuse jätkumist selleks, et tagada sujuv üleminek äh, perioodide vahel. me oleme nõus, et on konkurentsiprobleem ametivõimude vahel lõpetamise ja tuleviku osas, seepärast me kutsume liikmesriike üles kasutama tehnilist abi programmide lõpetamiseks, et oleksid tõhusad meetmed äh, varasema perioodi lõpetamiseks. nii palju minu poolt ühtekuuluvuspoliitika osas. võite uskuda, et me soovime olla läbipaistvad ja informeerida teie komisjoni muidugi lõpetamise kulu, kulgemisest äh, olen nõus härra Stahovskiga Te,, teil on ka kõik andmed olemas ekspost hindamise põhjal, teil on ka arvud, härra Liberatski, teie soovitus, et äh, perioodi tulemuste andmed on vajalikud, see, seda vajadust on juba tõestatud, me kindlasti anname äh, kõik andmed lõpetamise kohta, kui see kord läbi saab, siis meie, näiteks meie iga-aastases aruandes. suur tänu, härra Hoisler ja nüüd äh, põllumajanduse peadirektoraadi esindaja siis, kolm minutit particularly pick on the ma tahaksin jah, rääkida eriti soo-, põllumajandust puuduvatest soovitustest. see on selge, et on vajadus teha vahet kahe fondi vahel. soovitused täielikult harmoneerida, reeglid nende kahe fond, valdkonna vahel, seda tuleb vaadelda ka sellel taustal, mis praegu toimub liikmesriikides ja kes on kuidas vastutavad äh, ametiasutused tegelevad nende fondidega? Äh, maaelu arengufondil on ka tihe side ühise põllumajanduspoliitikaga, seepärast äh, on vajadus seda sidet ka tulevikus säilitada. mis puudutab aruandluse külge, on tehtud selgelt edusamme eelmise perioodi programmide lõpetamisel oleme olnud küllalt edukad, lõpetanud enamuse programmidest juba praegu, ainult kakskümmend kaheksa on jäänud veel sulgemata ja need peaks äh, saama lõpetatud käesoleval aastal, nii et äh, kattuvuse pro-, probleem on tegelikult äh, suhteliselt rahuldavalt lahendatud põllumajandusvaldkonnas, ma rõhutaksin, aga seda, mida kolleeg just ennist ütles, et liikmesriikidel on jõuline üleskutse selleks, et kattumine võiks jätkuda. see tähendab jätkumist, see tähe-, see hoiab ära sel-, kui, kui programm katkeks, siis kui periood lõpeb, siis võiks tekkida olukord, kui äh, ühe aasta jooksul liikmesriik ei jõuaks üldse rahalisi vahendeid, see ei oleks kindlasti liikmesriikide ega ametivõimude huvides. ja lõpetuseks ma arvan, tähtis sõnum äh, on ka see, mida ma tahaks üle korrata, et uus finantsraamistik, äh, komisjon teeb oma ettekanne pakub peatselt, äh, on tugev toetus Kontrollikoja soovitustele, mis puudutavad reeglite harmoneerimist ja komisjon kindlasti võtab seda kuulda ja komisjoni ettepanekutest ka leiate äh, palju nendest positiivsete elementidest, mis on olnud kontrollikoja raportites. aga õiguslikel ja konstitutsioonilistel põhjustel komisjon ei saa aktsepteerida seda, et ta peaks äh, instruktsioone saama oma ettepanekute väljatöötamiseks, aga põhimõtteliselt oleme nõus. kas raportöör soovib veel arutelu kokku võtta? suur tänu, proua esineja, teen lühidalt. jällegi on meil põhjust komisjoniga arutada kattumist ja harmoneerimist ka edaspidi. kui komisjon ütleb, et Kontrollikoda ei saa meile lahendusi peale sundida ühtekuuluvuspoliitika osas ja põllumajand ühtekuuluvuspoliitika peadirektor ütleb samuti, et komisjon on sõltumatu ja nii edasi, härrad. siin on meil üht-teist arutada tulevikus siin komisjonis, sest selline jäik lähenemine vähemalt minu arvates ei ole kena. ja lõpetuseks, härra Palko, suur tänu suurepärase koostöö eest, härra Elers, suur tänu, suur tänu sekretariaadile tõhusa abi eest äh, minu raporti koostamisele ja tänan, proua esineja. Yes, thank you uh,, madam chair uh, for. suur tänu uh,, proua esinaine, selle hea õhkkonna eest siin arutelul, tänan ka komisjoni uh, koostöö eest. see oli raske, need olid rasked kõnelused selle tulemuse saavutamiseks aga soovitused on äh, selle töö tulemuseks. paraku ko-, enamuse soovituste osas komisjon ei nõustunud nendega. esimesed neli soovitust ei leidnud heakskiitu, aga ma tahaks teada, miks. sest äh, kokkuvõttes äh, kõigi nelja soovituse lõpul mainitakse alati, kui valmistatakse ette ettepanekut perioodiks, mis järgneb aastale kaks tuhat kakskümmend, eelmisel aastal E-, eelmise aasta detsembris äh, lõppesid äh, kolm aastat praeguse perioodi kontekstis. härra Voonile vastuseks. võib-olla meil ei ole vaja N pluss kahte ja kindlasti mitte N pluss kolme. see ei ole hea finantsjuhtimise osas kuidagi eeskujuks meil on konkreetsed äh, näited projektide osas. kui me arvame, et N pluss null võiks olla eeskujuks, siis üri-, kompromissiks võiks olla N pluss üks äkki. see ei ole raportis siin kirjas, aga võib-olla peaks, võiks proovida seda. see võimaldaks äh, kõikidel osapooltel üritada kohaneda. suur tänu ma palusin Maltal eesistujatena jõuda siia üksteist nelikümmend viis, aga kui nad jõuavad siia saali, siis katkestame arutelu järgmise päevakorrapunkti üle, milleks on eriaruanne number kolmkümmend üks, mis puudutab kliimamuutusi ja kolleeg Štehhovski on meie vastutav raportöör. siin kontrollikojast on härra Õuen kohal, kes saab kohe sõna selleks, et seda raportit esitleda, aga nagu öeldud, üksteist nelikümmend viis katkestame, sellepärast et siis on Malta eesistujana kohal suur tänu, esimees, äh, liikmed, raportöör. ja ma kasu-, tuginen slaididele. koos oma abilaste ja tänan abilisi nende slaidide koostamisel. tahaksin tähendada ka endist kolleegi Kersti Kaljulaidi, kes koos minuga äh, selle auditi läbiviimisel töötas, enne kui temast sai Eesti Vabariigi president raport äh, avaldati kahekümne teisel novembril. mul oli konstruktiivne kohtumine kaheksandal veebruaril volinik Arias Kanetega ja, ja Hoganiga Mõõdasega. raport võeti hästi vastu ka äh, rahandusministrite nõukogus neljateistkümnendal veebruaril. räägiksin auditist, tema tulemustest ja soovitustest. kõigepealt auditist. meie peamine küsimus oli ambitsioonikas eesmärk kuluda vähemalt kakskümmend protsenti Euroopa Liidu eelarvest äh, kliimaga seotud tegevustele on tõenäoliselt saavutatav ja kas kasutatud lähenemine võiks anda lisandväärtust? kahekümne protsendi saavutamine tähendaks seda, et umbes kakssada kaksteist miljardit eurot kulutataks kliimategevusele oktoobrist kaks tuhat viisteist kuni veebruari kaks tuhat kuusteist viisime läbi auditeid Poolas, kus ma ka käisin, arutades ühtekolmaspoliitikat üht ja ühist põllumajanduspoliitikat Saksamaal, Rumeenias, Prantsusmaal. uurisime ka Horisont kaks tuhat kakskümmend kalanduspoliitika ja LIFE programmi rakendamist komisjoni tasandil. meil oli hea tööd koostöö komisjoniga pidevalt ja suur tänu! me ei uurinud äh, keskkonnamõjusid, mis oleks seotud mõnede Euroopa Liidu kulutustega või mitte kliimaga seotud äh, Euroopa Liidu kulutusi. teistsugune, teistsugused kliimakulutused väljaspool Euroopa Liidu arveid, näiteks äh, EIP-des jäi ka välja meie tegevuse valdkonnast ja me ei rääkinud konkreetsetest kulutustest, sest komisjon tegeleb planeeritavate kulutustega ning äh, perioodi, periood kaks tuhat neliteist, kakskümmend oli alles alanud. nüüd meie järeldused. ambitsioonikas äh, tegevus on käimas. me leiame, et äh, paremini fokusseeritud kliimakulutused Regionaalarengu Fondis on tervitatavad. külastasin ise Bukaresti Äh, nägi, muljet avaldasid äh, elamud, mis olid just Regionaalarengu fondist äh, rahastatud. kuid põllumajandusvaldkonnas, maaelu arengu valdkonnas, kalanduse valdkonnas ning Euroopa Sotsiaalfondi valdkonnas ei leidnud me erilist nihet kliimategevuse suunas ega jõupingutusi. teadusuuringud ei ole ka saavutanud kolmekümne viie protsendi eesmärki komisjoni seisukohast seitseteist koma kuus protsenti aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kuusteist on praegune määr. Äh, oma vaheannuandes kaheksateist koma üheksa protsenti on praegune komisjoni hinnang aastateks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. see oleks siiski vähem kui kakskümmend protsenti, mis on eesmärgiks. aga need on nüüd komisjoni arvud siin on, sellesse on kaasatud ülehinnad. meie audit äh, analüüsis komisjoni metoodikat ja me osutasime sellele, kus me leidsime, et komisjoni metoodika ei vasta rahvusvahelistele suunistele. põllumajanduse ja maaelu arengu vallas näiteks meie arvutused näitasid, et kolmkümmend viis miljardit eurot vähem tegelikult kulub kliimategevusele põllumajanduse otsetoetuste vallas puudub Äh, selge põhjendus. kui me rakendame konservatiivsuse põhimõtet, siis me leiame, et see tegelikult vähe, see langeks üheksa miljardi võrra ning maaelu vallas me leidsime, et on ülehinnatud umbes kakskümmend neli miljardi euro võrra kuna komisjoni metodo-, metoodika on selline, kus ei tehta piisavalt vahet erinevate meetmete vahel. sarnased äh, probleemid Äh, maailma arengufonnas ja ühtekuuluvuspoliitika vallas tegelikult näitavad, et komisjon võiks detailsemalt lähenema. siin ei soovitaks eriti büro-, liigset bürokraatiat. kõige olulisem muutus oli ühise põllumajanduspoliitika kulutustes, kus on häid tavasid. näiteks siin slaidil me näeme ühte head tava. Roon Alpi piirkonnas Prantsusmaal kus jäätmetest toodetakse energiat, pool nendest põllumajanduslikud jäätmed, pool rohelised jäätmed. kuid äh, see, selle levitamiseks saab midagi veel ette võtta. Äh, muudatused saavad olla nii kvantitatiivsed kui kvalitatiivsed. TG Agri näiteks võiks suurendada kliimaküsimuste süvalaiendamist võiks äh, olemasolevaid meetmeid ümber suunata, võiksid kasutada, võiks kasutada vahearuannet muudatuste tegemiseks, kasutades ära jäänud, järele jäänud aastaid praeguses finantsperspektiivis ka, ning kasutada konsultatsioone tulevase põllumajanduspoliitika osas, mis on just alanud. teadusuuringute vallal Horisont kakskümmend kakskümmend ei ole saa-, saavutanud oma eesmärki kolmkümmend viis protsenti, nagu see tabel ka näitab oleks vaja umbes pool teadusuuringute eelarvest kulutada kliimale kuni aastani kaks tuhat kakskümmend selleks, et järele jõuda. tegevuste parem planeerimine on vajalik juba täna teadusuuringute vallas ja seega me tegime seitse soovitust. siin nad on ühel slaidil olemas, meie peamised soovitused on, on äh, mitmeaastane terviklähenemine ning äh, terviklik aruandluse raamistik. on vaja hinnata kliimamuutuste vajadusi, on maaelu arengu vallas vaja vähendada hinnanguid, mis on olnud äh, ülehinnatud, on vaja järele jõuda tegevuskavale, tegelik kulutus ja tulemused vajavad järelevalvet ning tuleb kasutada kõikvõimalikke võimalusi selleks et äh, tagada nihe kliimategevuse suunas ja tänan tähelepanu. suur tänu väga huvitava äh, raporti eest, sõna saab kolleeg Stehovski kolmeks minutiks. suur tänu, proua esineja. see on huvitav raport. ma nüüd ei saa, mul on raskusi ajakavast kinnipidamisega, aga tahaksin kõigepealt tänada kontrollikoda ja tervet meeskonda suurepärase raporti eest. järjekordne Kontrollikoja suurepärane raport on see. ja mitte liiga formalistlik äh, kliima osas. tahaksin tänada komisjoni äh, samuti suurepärase töö eest, sest ka komisjon jagas äh, oma seisukohta kliimamuutused on üks kuumemaid, aktuaalsemaid teemasid meie ajal. selle mõju ei puuduta mitte ainult järgmist eh, põlvkonda, vaid puudutab juba meid endid. meie lähenemisest sõltub väga palju. ja me peame, meie praegustest otsustest, ma olen uhke selle üle, et Euroopa Liit on üks liidritest kliimamuutuste vastu võitlemise vallas maailma tasandil. eesmärgid äh, vähendada kahekümne protsendi võrra heitmeid aastaks kaks tuhat kakskümmend on suurepärane eesmärk. me peaksime kasutama kakskümmend protsenti Euroopa Liidu eelarvest äh, kliimategevuseks kuni aastani kaks tuhat kakskümmend, see on väga positiivne eesmärk kuid need eesmärgid on tõepoolest ambitsioonikad ja seega on vaja mõõdetavaid eesmärke, strateegiaid, tegevuskavasid, mis näitaksid, milline on erinev, erinevate poliitikavaldkondade osa. me oleme näinud, et on tehtud edusamme, kuid on ka oht, et eesmärki ei saavutata. mina näen probleeme kahes valdkonnas, esiteks meil ei ole selget ja terviklikku plaani selle kohta, kuidas kasutada teatud eelarvevaldkondi. meil ei ole mõjuhinnangut, mis näitaks, kui palju need valdkonnad saaksid panustada. teiseks, on koefitsientide väärkasutuse küsimus, ma arvan, see on üks suur oht samuti. komisjon peaks kontrolli koja ja parlamendi soovitusi arvesse võtma selleks, et ära hoida äh, liiga suuri hinnanguid. meil on puudu detailsest analüüsist selle kohta, milline on mõju ja kuidas, äh, kuidas äh, jälgida Euroopa Liidu eelarve mõju kliimale. vaja oleks detailset analüüsi selle kohta, milline on negatiivne mõju keskkonnale, äh, mida omavad teatud programmid, mida rahastatakse Euroopa Liidu eelarvest. selle teadmiseta ei avame ettekujutust sellest, kuidas Euroopa Liit äh, aitab kaasa kliimamuutuste leevendamisele ja kui, ja millised on meie võimalused eesmärkide saavutamiseks. me praktiliselt ei tea, ähm, mida meie tegevused äh, kaasa toovad. kokkuvõttes me tahaksime, et äh, ametid nagu Innovatsiooniamet, Keskkonnaamet teeksid koostööd komisjoniga, et nad mõjuksid seda, kuidas äh, eesmärke ja tegevuskavasid välja töötatakse. kavad, mis aitavad kaasa kahekümne protsendi eesmärgile, ei tohiks äh, äh, olla kokkulangevad ja nad peaksid olema jätkusuutlikud. peame liiga suuri hinnanguid vältima, nagu Kontrollikoda ka ütles, see on väljakutse ja väljakutsed mulle muidugi meeldivad ja seega ma olen kindel, et komisjon äh, suudab need väljakutsed vastu võtta ja ootan äh, huvit-, ootan tähelepanuga edasist. Ku-, suur tänu ja kolleeg äh, Javor, palun, kaks minutit. tänan ja üritan ajast kinni pidada. kõigepealt tänan härra Viljovanit ja tema meeskonda suurepärase raporti eest raporti põhisõnum on selles, et me ei saavuta kahekümne protsendist äh, eesmärki. meie rohelistena oleme seda aastaid nõudnud, me oleme kutsunud äh, komisjoni üles äh, kiirendama tegevusi, eraldama rohkem raha, et saavutada kahekümne protsendi eesmärgi me ei jõua eesmärgini, kui Euroopa Komisjon tõsiselt ei tegutse, siin raportis on toodud selgelt välja, et on täiesti võimatu eesmärke eh, saavutada. ei eh, kasutata ära kõiki olemasolevaid eh, võimalusi kliimapoliitikate rahastamiseks. tegemist ei ole mingisuguse looduskatastroofiga, et Euroopa Liit ei saavuta neid eesmärke, vaid see kõik tuleneb sellest, et lihtsalt ei ole tehtud piisavalt äh, samme selle eesmärgi saavutamiseks institutsioonide, eriti komisjoni poolt. raportis tuuakse välja, et meil peaks äh, olema järgnevatel aastatel kliimaeesmärkide saavutamiseks äh, kulutamismäär vähemalt kakskümmend kaks protsenti. ma soovin tänada ka raportööri hea töödokumendi eest, meil on mõned muudatusettepanekud, väikesed muudatusettepanekud, aga ühte asja ma tahan mainida ka meie komisjonile. eriaruanne tuleks osaliselt integreerida Euroopa Komisjoni eelarve täitmisele heakskiidu andmise raportisse. me räägime siin Euroopa Liidu äh, eesmärkide saavutamisest ju, nii et see teema peaks olema komisjoni eelarve täitmisele heakskiidu andmises sees. kolleeg Voon, palun. suur tänu. kontrollikoda on teinud järjekordse suurepärase eriaruande kliimamuutuste vastasele võitlusele raha kulutamine on keerukas, tema on mitmeid operatiivseid programme, ma tean, et regionaalarengu komisjonis ka käsitletakse seda teemat, täpsemalt seda, mida klassifitseerida kliimapoliitikana üldse me räägime siin sellest et, et kakskümmend protsenti tuleks kulutada kliimapoliitikale nendes operatiivprogrammides ja praegu ei ole sellist äh, nihet veel toimunud, sellepärast meil ongi aga paigas need eesmärgid, mille poole püüelda. meil on äh, ette nähtud äh, makse talunikele, kes äh, võtavad kliimamuutuse vastu, kes panustavad äh, rohelisele majandusele. kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist äh, on äh, käidud mitmeid kordi ka olukorraga koha peal tutvumas ja praegu on äh, raske öelda, et kas see äh, nihe nüüd tõesti ei ole toimunud eesmärkide saavutamise poole. võib-olla me peaksime veel lisa uurimusi siinkohal läbi viima, aitäh. ja põllumajanduse peadirektoraadi nimel saab sõna kolleeg, palun. Three minutes, please. kolm minutit on teil, palun. tänan, esinaine ma sooviksin ka tänada Kontrollikoda eriaruande eest, heast koostööst, kokkusaamistel, mis meil olid. meil on mõningad äh, eriarvamused, näiteks äh, meetodi osas, mida on kasutatud. Euroopa Komisjon on äh, lähtunud assigneeringutest ja nagu varem öeldud, siis meil on äh, raske mõõta teatavaid äh, aspekte. me kindlasti vaadata, kuidas äh, parandada kliimamuutuste vastast rahastamist ja seda süvalaiendada nüüd äh, esimest korda on pandud paika protsentuaalne eesmärk ka põllumajandussektorile, varasematel perioodidel sellist eesmärki ei ole olnud. nii et äh, võib-olla on natukene raske seda ka praktikasse rakendada, on raske seda eesmärki saavutada meil on endiselt äh, võimalus äh, parandada reaalset tegevust, aga see sõltub liikmesriikidest, äh, partistidest, programmidest ja sellest, kuidas põllumajandustootjad meetmeid rakendavad. komisjon ja meie peadirektoraat ei olnud nõus kõikide soovitustega me võtsime osaliselt vastu soovituse, mis äh, puudutas äh, üldeesmärke, äh, metodoloogia peab lähtuma praegusest finantsperspektiivist ja olema kindlasti ka vastavalt läbipaistev, aga järgmise finantsperspektiivi ajas osas me loomulikult oleme valmis meetodid üle vaatama, aitäh! suur tänu, härra Voon, kas te soovite veel vastata, minister on meil siin juba ukse taga, tuleb kohe sisse. ja kaks äh, kiiret äh, vastust ja siis kaks üldist märkust. härra Voonile vastuseks, jah, kliimaasju on keeruline mõõta, me saame siin lähtuda rahvusvahelistest suunistest, aga näiteks komisjon ei ole siin olnud äh, piisavalt äh, mõistlik äh, rohestamise osas näiteks Nad lähtusid kümnest kuni kahekümnest protsendist ähm, teatud aspektide osas valisid enda jaoks soodsama protsendimäära vahel üheksa miljardit eurot. härra Von, te küsisite ajaraamistiku kohta, et kas äh, me tegutsesime liiga varakult. ma arvan, et mitte. ja kontrollikoda peaks kindlasti uurima seda teemat äh, uuesti kahe aasta pärast oleks ehk mõistlik uurida tehtud tegevusi, mitte lihtsalt välja pakutud plaane. ja veel kaks kommentaari. praegu elab Euroopa Liit väga tõsisel ajahetkel ja Euroopa Kontrollikoda usub, nagu meie president ütles, et kodanike usalduse taastamine on väga oluline ja kui meie poliitilised juhid võtavad vastavad eesmärgid, siis äh, igaüks, nii poliitikud kui ka ametnikud peaksid tegema kõik äh, endast oleneva, et neid eesmärke saavutada ja peaks äh, selgitama ka saatud edu või saavutatud edu. ja edusamme on tõesti tehtud. Euroopa Liit on maailmas esirinnas äh, siin äh, sellises eelarvelises süvalaiendamises kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend on parendus võrreldes varasema perioodiga kindlasti, aga me võiksime minna veelgi kaugemale. me ütleme küll, et äh, on tõsine risk mitte saavutada kahekümne protsendi eesmärki, aga see ei tähenda seda, et me soovitaksime sellest eesmärgist loobumist. see on väga oluline kohustus, mis on võetud ja me teeme lihtsalt äh, ettepanekuid selleks, äh, kuidas oleks võimalik tööd paremini teha ja seda eesmärki ikkagi lõpuks saavutada. suur tänu äh, kõikidele, kes äh, osalesid arutelus ja suur tänu ka minu meeskonnale ähm,. tänan, Tamas, tõesti jah. kõneleja mikrofonita, tõlgid ei kuule ja ei tõlgi. Verzeihung, aber wir müssen zu diesem Thema schon vabandust, aga me peame selle teema tule-, tema juurde tulema tagasi kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat üheksateist. me jälle esitame sekretäriaadile palve, et äh, me peame arutama seda teemat, sellepärast et see on meie jaoks väga oluline. suur tänu Kontrollikojale eriaruande tutvustamise eest, ma tervitan äh, siinkohal Malta rahandusministrit äh, härra Edward äh, Skiklunat. Te räägite meile komisjoni eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud aspektidest siin voliniku juuresolekul ja palun, teil on sõna, härra minister proua esinaine, lugupeetud daamid ja härrad, härra volinik, austatud parlamendisaadikud, mul on hea meel täna võtta sõna siin äh, komisjonis ja rääkida Euroopa Komisjoni eelarve täitmisele heakskiidu andmisest äh, aasta kaks tuhat viisteist me kõik oleme ühel meelel selles osas, et äh, Euroopa Liidu vahendeid tuleb kasutada tõhusalt, arvestades äh, finantsalguse, halduse põhimõtteid. on väga oluline, kuidas avalikkus äh, näeb Euroopa Liidu rahadega ümberkäimist kahekümne esimesel veebruaril võttis ECOFIN-i nõukogu vastu soovituse anda komisjoni kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisele oma toetus. nõukogu toonitab oma soovituses mitmeid elemente mida peaksid kõik osapooled viivitamatult arvesse võtma ja rakendama. nõukogu tervitab kontrollikoja positiivset äh, arvamust ja kutsub üles äh, Euroopa Komisjoni jätkama kõrgekvaliteedilise tööga ka järgnevatel aastatel me kinnitame omalt poolt, et kui me räägime programmi perioodist kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, siis äh, olid seal teatavad muutused võrreldes varasema programmiperioodiga. nõukogu on äh, pettunud, et äh, vigade määr oli äh, endiselt kolm koma kaheksa protsenti ja see mõjutas äh, konkreetselt makseid. me ei ole saavutanud üldist eesmärki, mida Kontrollikoda on välja pakkunud. nõukogu toonitab, et äh, me soovime näha finantshaldussüsteemis iga-aastast äh, parendamist ja soovime vigade määra vähenemist näha kõikides poliitikavaldkondades. tuleb tunnustada ka saavutatut. nõukogu hindab neid püüdlusi, mida Euroopa Komisjoni liikmesriigid on teinud. komisjon äh, täheldab äh, rahuloluga, et äh, riigihanke menetluse osas olid äh, parendused võrreldes varasemate aastatega, nii komisjon kui liikmesriigid on äh, muutnud äh, protsessid äh, paremaks võrreldes varasemaga. on aga ajalisi probleeme, eriti arvestades keerukat õiguslikku raamistikku. tööd tuleb veel teha nõukogu kutsub nii komisjoni kui ka liikmesriike üles rakendama kontrollikoja soovitusi ja me kutsume ka liikmesriike üles tegema tihedat koostööd Euroopa Komisjoniga, panemaks äh, paika prioriteedid, äh, mis puudutavad eelkõige just kvaliteete, mitte kvantiteeti, et oleks võimalik äh, vältida finantsvahendite kulutamisel tekkivaid vigu. nõukogu toonitab, et äh, kontrollid on kõik äh, väga kulukad, arvestades seda, kui keerulised on protsessid ja seetõttu tuleb leida tasakaal kontrolli ja vea riski vahel. meil peaksid olema paremad kontrollid, mitte rohkem kontrolle. toonitame, et ennetamine on alati parem kui korrigeerimine, tuleb panustada ennetavatele meetmetele ja meil äh, tuleb siinkohal lähtuda asjakohastest reeglitest. nõukogu toonitab, kuivõrd oluline on viia sisse finantskorrektuur lähtuvalt olemasolevatest reeglitest selleks, et kaitsta Euroopa Liidu eelarvet. nõukogu avaldab kahetsust, kahetsust selle üle, et mitte kõik et osapooled ei kasutanud olemasolevat informatsiooni selleks, et vältida ja korrigeerida vigu. niimoodi oleks meil olnud võimalik vältida kõikides peatükkides äh, tehtud vigu. komisjoni liikmesriigid peavad õppima tehtud vigadest ja nõukogu kutsub üles komisjoni pakkuma põhjalikku ülevaadet äh, selle kohta millistes valdkondades oli vigade määr eriti kõrge ja mis olid äh, vigade põhi, põhjuseks. nõukogu kutsub üles komisjoni identifitseerima vead kontrollisüsteemides ja tuleks äh, analüüsida neid vigu, pakkuda välja korrektiivsed äh, meetodid ja võtta vastavaid samme, nagu näiteks kohalduvate sätete lihtsustamine, selleks et oleks võimalik paremini programme täita ja kontrolle läbi viia. juhin tähelepanu sellele, et nõukogu arvates on reeglite lihtsustamine ülimalt oluline, et saavutada madalam vigade määr reeglite lihtsustamine ja suunised mitte ainult ei vähenda administratiivset äh, koormat liikmesriikides ja toetuse ähm, saajate hulgas, vaid see toob kaasa ka tõhusamad ja vähem kulukad kontrollid. nõukogu tervitab komisjoni poolseid püüdlusi äh, selles vallas, äh, mis puudutab info edastamist ja eriti puudutab see programmiperiood on kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist. nõukogu äh, kutsub komisjoni üles jagama infot adekvaatselt ja läbipaistvalt. nõukogu toonitab, äh, kuivõrd äh, oluline on õigeaegne infovahetus, et ähm, saavutada tõhus ühtse auditi põhimõte. nõukogu tervitab äh, neid korrektiivseid meetmeid, mis on võetud agentuuride osas tarvitusele aastal kaks tuhat viisteist. nõukogu võtab äh, arvesse tugevat äh, korrelatsiooni selle vahel, mis puudutab tehtud kulusid, haldust. nõukogu äh, on äh, kontrollikojaga ühel arvamusel, et äh, kuna meil on võetud palju kohustusi, siis on vaja pikaajalist perspektiivi ja Euroopa Komisjon peaks äh, panema paika pikaajalise läbipaistva maksete ülemäära eesmärkide dokumendi. peab arvestama käimasoleva finantsperspektiiviga sealjuures nõukogu kutsub üles komisjoni pakkuma regulaarselt äh, selget, äh, terviklikku, arusaadavat, läbipaistvat infot äh, olemasolevate vahendite ja kohustuste kohta jooksval finantsaastal. nõukogu arvates on ääretult oluline siinkohal lähtuda Euroopa Liidu eelarve ühtsuse põhimõttest ja lõpetuseks tahaksin juhida tähtel, tähelepanu ka tulemuslikkusele. see on ülimalt äh, oluline, eriti just äh, eelarvedistsipliini äh, huvides ja arvestades seda, et meil on piiratud vahendid, komisjon tervitab saavutatud edusamme selles valdkonnas ja on arvamusel, et me peaksime siin äh, aastahinnangutes viima sisse lisaaspekti, mis puudutab Euroopa Liidu rahade kohast äh, haldamist ja kasutamist. seetõttu me julgustame Kontrollikoda hindama äh, tulevimuslikkust ka tulevastes raportites komisjon äh, soovib, et eelarve oleks keskendunud äh, eesmärkidele, tulemustele, meil peab olema eesmärkidele orienteeritud eelarvestamine täielikult Euroopa Liidu tasandil. tähtis on sealjuures, et meil oleks äh, sidus tulemuslikkuse mõõtmine kõikidel haldustasanditel, et saavutada püstitatud eesmärke nõukogu toonitab sealjuures, et äh, väga oluline on arvestada siinkohal kulutõhususega, kui me räägime tulemuslikkuse hindamisesse tuleb panna paika vastavad indikaatorid, et äh, saada vajalikud andmed kätte ilma liigset halduskoormust tekitamata daamid ja härrad, surve Euroopa Liidule ja liikmesriikide eelarvetele on endiselt väga reaalne praeguses majandusolukorras ja seetõttu kõik institutsioonid ja sidusrühmad peavad väga ettevaatlikult haldama Euroopa Liidu äh, rahalisi vahendeid ja siinkohal ei saa üle ega ümber sellest, et äh, kontrollikoja äh, poolt äh, identifitseeritud äh, veamäär ei ole iseenesest seotud kuritarvituse või pettusega, aga me peame saatma kodanikele siiski selge signaali selle kohta, et Euroopa Liidu vahendeid kasutatakse mõistlikult ja selle kohta on aruandlus. aitäh, nõukogu eesistuja me hindame väga sellist koostööd, kus me, kus igal aastal te tulete meie ette ja eelarve täitmise kinnituse raportit esitlete ja meie eelarve kontrolli komisjonina meile tõesti meeldiks ka see, kui nõukogu meile tõesti äh, sügavama, põhjalisema raporti esitaks, aga aitäh sellegipoolest ka selle ettekande eest ja nüüd saab sõna Joachim Zeller, palun. Joachim mm.. Wir hatten ja bereits äh, im Vorgespräch me ju teie suursaadikuga rääkisime nendest küsimustest eelnevalt, ehk et kuidas me siis selle küsimusega edasi läheme. ja ma arvan, et nõukogu tähtsa otsust kaasotsustajana Euroopa Liidus on siin meie kõige tähtsamaks partneriks eelarve kujundamisel ja me panime ju ka üheskoos paika eesmärgid ning nüüd tuleb meil mõelda selle peale, kuidas me neid eesmärke ka üheskoos rakendama hakkame. nii et tõesti, näha on, et kuulajaid siin saalis väga palju pole, sellegipoolest suur tänu teile tulemast, suur tänu teile oma pakkumise eest ja soovituste eest, eks me siis selle põhjal jätkame oma tööd. aitäh, kas keegi veel soovib sõna saada, kolleeg Ayala Sender, palun eh,. aitäh proua esimees. ma jäin kahjuks äh, siia hiljaks, äh, sellegipoolest suurt osa äh, eesistuja selgitustest kuulsin ja tahaksin välja tuua seda, et eelarve täitmise kinnituse puhul eelmisel aastal ja ka härra Zelleri selleaastase raporti puhul üritame me ikka ja jälle omavahel ühendada soovitusi, majanduspoolaasta soovitusi, soovitustega, mis tulenevad äh, erinevatelt äh, valdkonnakomisjonidelt ja mis kõik puudutavad eelarve täitmise heakskiitmist. meil on ju selged eelarveread mis meil tuleb läbi vaadata, aga me räägime ka tegelikult üleüldisemalt makromajanduslikest äh, numbritest ja sellest, kuidas vahendeid jagatakse. räägime summade suurusest, kulutustest, äh, summadest, mis on kuskil blokeeritud eelarveridade peal ja ma tahaksin teada, kuidas teie nõukogu eesistujana suhtute Euroopa majandus poolaastasse kui meetmesse? kas see kuidagi mõjutab ka liikmesriike, näiteks minu koduriigi Hispaaniat? muidugi me võiksime siin väga palju põhjuseid välja tuua selle kohta, miks oleks vaja survet avaldada, eriti just äh, mõeldes äh, meetmete kasutamise peale, selle peale, et Äh, on teatud äh, äh, kasusaajad, kelle positsioon on väga hea, nii et tahaksin teada, milline on teie seisukoht selliste meetmete osas, et kas me äkki saaksime nende liikmesriikide jaoks ka mingeid motivaatoreid välja töötada, stiimuleid, sest tegemist on liikmesriikidega, kes ikka veel ei ole suutnud oma äh, Äh, kulutusi kontrolli alla saada, vigu parandada, reforme läbi viia, seda ka kulutuste osas ja iga kord, kui me räägime eelarve täitmisest, tõusetuvad need probleemid ja kas on mingeid võimalusi, kuidas me saaksime neid riike kohustada oma majandusjuhtimist parandama ja ka siis kulusid ja tulusid tasakaalus hoidma. aitäh, järgmisena kolleeg Voon aitäh, proua esimees, suur tänu Maltale eesistujana selle eest, et tulid siia täna oma ettekannet tegema, ma tahaksin veamääraga natukene kommenteerida, mul on väga hea meel, et eesistuja on aru saanud, et vea ja pettuse vahel on suur vahe ja ma arvan, et seda tuleks kogu aeg ka välja tuua, sest kahjuks on siin kojas inimesi, kes äh, võib-olla tõesti ka tahtlikult ajavad vea ja pettuse omavahel segamini meil kõigil on siin oma roll mängida veamäära vähendamisel, ilmselgelt komisjonil on siin väga selge roll, aga samamoodi ka liikmesriikidel, sest me ei tohiks ära unustada seda et, et kaheksakümmend protsenti Euroopa Liidu vahenditest on sellised, mida kulutavad liikmesriigid ise, ehk et nemad vastutavad väga palju selle eest ka, milliseks lõpp, lõppude lõpus kujuneb välja veamäär. kui me räägime siin äh, veamääradest, siis tuleb tõesti rääkida ka lihtsustamisest, me oleme sellest väga palju juba rääkinud, me püüdleme selle poole ja tõesti, komisjon on siin ka kõrgetasemelise töörühma kokku kutsunud selleks, et mõelda, kuidas oleks võimalik menetlusi lihtsustada. küsimus nõukogule, kas äh, nõukogu on uurinud kõrgetasemelise töörühma aruandeid ja kas liikmesriigid on valmis äh, tunnustama neid soovitusi, mis on selles aruandes tehtud? või kas äh, teil on nende kohta kõhklusi ja kas oleksite valmis neid ka siis meiega jagama? siis äh, kogu see ülereguleerimine, mis toimub liikmesriikide tasandil, ma olen mõelnud selle peale, et kas nõukogu on ka seda küsimust arutanud, sest kui liikmesriigid või piirkonnad äh, võivad siin paisutada bürokraatiat oma tasandil, siis see teeb kõik ka olukorra keerulisemaks ja suurendab veamäära. siis veel üks küsimus nõukogule kas nõukogus on ka mingi meede, millega parimaid kogemusi jagada, ükskõik, kas me räägime lihtsustamisest, ülereguleerimisest, halduskontrollist, sellepärast et äh, liikmesriigid tõesti kulutavad väga palju ja sellepärast äkki on mõeldud ka selle peale, et nõukogu tasemel viiakse sisse meetmed, millega siis ka parimaid tavasid ja kogemusi vahetada ja viimane küsimus, mis puudutab siin äh, häbimärgistamist, näpuga näitamist äh, problemaatiliste liikmesriikide puhul. peaaegu igal aastal, kui me räägime eelarve täitmise heakskiidust, siis tõusetuvad ikka ja jälle samad riigid, nii et me oleme mõelnud nüüd selle peale, et kas me peaks kellegi poole näpuga hakkama näitama problemaatsete riikide puhul, kui me siin näeme tõesti, et veamäärad on väga suured, et lihtsalt tahtsin teada, mis oleks nõukogu seisukoht selles küsimuses, ma arvan tõesti, et õiglane oleks seda siin komisjonis ka välja tuua, et on neid inimesi, kes soovivad näpuga näidata liikmesriikide poole, teised ütlevad, et ei, ei, seda ei tohiks teha, nii et ma tahaksin teada, mida nõukogu ise sellest arvab. panin ka ennast kõnelejate nimekirja, ütleb proua esimees. meie tegeleme siin tõesti tulemustega kas nõukogu on ka sellega tegelenud ja mis, mida teie selle all ette kujutate, sellepärast et ma kujutan endale ette, et me peame siin tõesti komisjonile ka natukene vihjeid andma selle kohta, et millises suunas sooviksime meie liikuda. ja nüüd saab veel sõna ka eelarvevolinik. Frau Vorsitzende ähm,, Herr Rat-. proua esimees, nõukogu eesistuja, lugupeetud rahvasaadikud, lugupeetud daamid ja härrad Rates und die Empfehlungen des Rates sind nõukogu aruanne ja nõukogu soovitused on väga tähtsaks äh, vundamendiks äh, komisjoni töös tulevaste eelarvete koostamisel ja ka eelarve täitmisel ning äh, hiljem siis ka järelduste tegemisel. suur tänu selle väga väärtusliku töö eest, mis Euroopa Kontrollikoja soovituste kõrval ja parlamendi äh, soovituste kõrval, äh, mis tulenevad äh, kolleeg Selleri raportist, on väga tähtsad. me näeme, et teie soovitustes on selged ootused, me tunnustame neid ootusi, me arvestame nendega oma töö tegemisel ma olen väga tänulik äh, selle eest, et te tunnustate seda, et veamäär on vähenenud. ma leian, et veamäär on ka tulevikus väga tähtis meede. me peaksime sellele üheaastase eelarve kvoodile veel lisaks äh, panema ka veamäära kvoodi, mis puudutab lõppenud programme ja siis me näeme, et veamäär on kõigest null koma kaheksa kuni üks koma kaks protsenti ja sellepärast ma tegelikult arvan ka, et Euroopa Liidu eelarvepoliitika ja eelarve täitmine võrreldes teiste rahvusvaheliste institutsioonide ja ka riiklike eelarvete täitmiste ja piirkondlike omavalitsuste eelarvete täitmistega päris hea. tahaksin tulla eelkõneleja sõnade juurde tagasi. meil komisjonis siin tegelikult ei ole mingit vundamenti. kui linnapea paneb paika enda linna eelarvet, siis kõik ametnikud, kogu personal vastutab selle eest koos kõikide võimalustega ja sellest tulenevate riskidega. väikestes liikmesriikides, kus ei ole piirkondlikku tasandit, äh, on lugu samasugune, asi läheb raskemaks äh, suurte riikide puhul nagu Saksamaa ja Austria ja Hispaania, kus on föderaalne äh, riigikord ja veelgi raskem on asi Euroopa Liidu tasandil, sellepärast et me sajaprotsendiliselt sõltume projekti kirjeldusest, taotlusest, siis hankemenetlusest koha peal, siis äh, hankemenetluse tulemustest äh,, Äh, läbiviimisest koha peal, arvete esitamisest äh, perioodi ajal, programmiperioodi ajal ja ka lõpus. me sõltume tõesti sellest, et äh, meil riiklikul ja piirkondlikul tasandil on kompetentsed ametnikud, kes teavad, mida nad teevad. ja siis see üks audit mille viib läbi üks organ, mitte mitu auditit, on tõesti ka väga tähtis ja ka see aitab usaldusväärsust suurendada. me peame Euroopa Liidus üksteist usaldama. nõukogu, liikmesriigid, komisjon, parlament äh, vastastikku peab olema selline põhiline usaldus, mitte pimesi usaldus. peale selle peavad Euroopa Liidu institutsioonid olema veendunud ka selles, et äh, riiklike äh, ametivõimude ja ka piirkondlike ja kohalike ametivõimude töötajad teevad oma tööd kompetentselt ja just sellepärast see üks audit on ka väga tähtis kakskümmend kaheksa liikmesriiki ja sajad piirkonnad pingutavad selle nimel, et äh, Äh, finants- ja eelarvealane töö, mis tehakse, oleks kõrge kvaliteediga. me töötame selle nimel, meie rakkerühm tegeleb sellega, meil on erinevad teenistused ka programmide jaoks, nad on valmis nõu andma, programmide läbiviimist jälgima, aga me ei taha hakata käsutama, me ei soovi seda käsutamisõigust ja ja seda ei ole ka vaja sisse viia samal ajal tuleb vaadata ka nõukogu poole kui kritiseeritakse Euroopa Liidu eelarvet, siis täiesti kritiseeritakse täiesti õigustatult ka komisjoni. aga kui räägitakse veamäärast, siis see puudutab küll komisjoni, puudutab aga ka liikmesriiki, liikmesriigi erinevaid ametivõime, piirkondlike ja kohalike omavalitsuste esindajaid, nii et tegemist on ühise vastutusega. ja seda ühist vastutust tuleb kanda me arvestame teie ettepanekutega lihtsustamise kohta, tegeleme sellega. me leiame, et äh, arutelud vahearuande üle ja ka mitmeaastase finantsperioodi muutmise kohta äh, on tähtsad, et nad algavad kiiresti eelarvemenetluse reformi jaoks on nad ülitähtsad, see on väga kompleksne menetlus, kuid nõukogu ja parlamendi jaoks on need arutelud tähtsad. me tõesti loodame, et meie Itaalia partnerid võimalikult kiiresti alustavad arutelusid äh, vahearuande ja ähm, mitmeaastase finantsperspektiivi muutmise kohta, et nad siin tõesti aega ei venitaks äh, liiga palju sellepärast et kui hakkavad arutelud ka Brexiti üle, siis äh, läheb meil, hakkab meil siin king veelgi rohkem pigistama me teame, et nõukogus on kolm liikmesriiki, mis ei ole praegu nõus äh, selle menetlusega ja kaks liikmesriiki on ühisavalduse teinud. selles avalduses on positiivne see, et kriitikat on vähem ja tunnustatakse tööd, mis on tehtud. see julgustab komisjoni andma endast kõik selleks, et meil kunagi see sarnane menetlus nagu igal aastal ähm, ka sisepoliitiliselt ei jätkuks ei Rootsis ega ka Hollandis. me tõesti loodame, et tulevikus ühehäälselt on võimalik anda eelarve täitmisele heakskiitu. aitäh! aitäh! ja nõukogu eesistuja, teil on sõna, palun. Thank you, Chair Uh, aitäh, vastaksin mõnedele küsimustele, mis siin esitati, mida esitasid eelarve kontrolli komisjoni liikmed. ma alustaksin proua Jala Senderist. väga tähtis küsimus, et meil ei ole tasakaalu riikide majanduste vahel kui vaadata keskmist, siis äh, numbrid on positiivsed. Äh, viimane statistika majanduskasvu kohta näitab, et äh, olukord on paranenud, riiklike eelarvete olukord on ka positiivne, aga samal ajal on lõhed kogu Euroopa Liidu ja euroala vahel. see puudutab makromajanduspoliitika kujundamist mis on ikka veel lapsekingades ja vastuoluline. ja me ei räägi siin mitte ainult eelarvest, me räägime kõigest eelarvepoliitikast. nõukogu leidis, et oli väga hea, et need riigid, kellel oli siin fiskaalpoliitilist mänguruumi, seda mänguruumi ka kasutasid, aga neile ei meeldinud see, et äh, komisjon seda oma aruannetes välja tõi. nii et me ei ole ikka veel jõudnud nii kaugele, et meil oleks koordineeritud lähenemine eelarvepoliitilise mänguruumi kasutamiseks ja need riigid, kus eelarves on ülejääk ja kus on ka jooksev konto äh, positiivne, nendelt palut-, nendelt ei ole ikka veel palutud midagi ette võtta, ainult suurte probleemidega riikidelt äh, palutakse midagi ette võtta, et kui neil on vaja rahasüste, siis räägitakse täpselt, millised on need tingimused, millest nad peavad kinni pidama. ja teatud riikide puhul, nagu Kreeka puhul, see kriis ühes sellest äh, kriisist areneb äh, välja järgmine ja olukord läheb väga keeruliseks. nii et äh, kui me läheme sellest kaugemale, jah, ja siin meil on juba vastuolusid, tuleks küsida endalt, et kas meil oleks vaja teatud summad panna kõrvale selleks, et kui tekivad rasked ajad just korrapoliitiliste reformidega, et neid siis kasutada komisjon ütleb, et me peaksime vaatama neid äh, probleeme juhtumipõhiselt. ja keegi näiteks ei tea, kas äh, rändeprobleem on see erijuhtum, mida eraldi vaadata, kas maavärin oleks selline erijuhtum. nii et äh, kui me räägime eelarve mänguruumi kasutamisest, siis mulle tundub, et Äh, nõukogul ei ole siin mingit seisukohta siiamaani, sest me ei ole seda arutanud. kui üldse on arutatud, siis on välja toodud negatiivseid jooni, et seda kasutatakse kui karistust, kui mõni riik ei ole piisavalt äh, teinud siin jõupingutusi äh, Äh, korrapoliitilise struktuuri ülesehitamisel ja me teame, et seda on kasutatud kahe riigi puhul. nii et tegemist on väga huvitava ettepanekuga, aga meil on vaja aega äh, selleks, et seda arutada ja et see ettepanek küpseks. proua esimees, teie rääkisite tulemuse tähtsusest, tulemuspõhisest lähenemisest Euroopa Liidu eelarve puhul võin teile kinnitada, et äh, nõukogul, nõukogu hindab äh, kontrollikoja hinnangut äh, tulemuspõhisele lähenemisele. me leiame, et tõesti tulemuste hindamine on väga tähtis ja tulemust puudutavad küsimused peaksid olema täpselt sama tähtsad nagu näiteks ülekannete legaalsus ja õigsus ja sellepärast on meil vaja ka nõukogule õigust äh, tulemusi kontrollida, see tähendab seda, et me kasutame ka alati äh, õiget terminoloogiat, meil on ka selge äh, mõõteraamistik Euroopa Liidu institutsioonide jaoks paika pandud. kuid seda kõike tuleb teha tasakaalukalt siin on terve rida tähtsaid äh, tegureid, mis tuleb paika panna vajalike andmete kogumiseks ja samal ajal meil tuleb vältida halduskoormuse tõusu. enne kui minust sai Euroopa Parlamendi liige, ma olin tegelikult sellesse hindamisprotsessi kaasatud äh, Äh, kuidas Euroopa fondide vahendeid siis kasutatakse, see küsimus tõstatus alati ja te ei peaks tõesti eeldama, et liikmesriigid need tegurid välja töötavad, siin tuleb väga palju uurimistööd teha, ei ole väga lihtne neid tegureid välja selgitada ja töötada, äh, tegemist on väga raske teadusliku tööga. näiteks keskkonnavaldkonnast oli vaja ka paluda, et OECD töötaks välja kestliku arengu tegurid ja kui meil on neid tegureid vaja, mis oleksid tõesti tõhusad ja mõjusad, siis tõesti, seda tõesti tuleb teha koordineeritult kesksel tasandil. mõni teadusinstituut peaks need välja töötama ja ma ei ütleks, et see on lihtne, aga see oleks siis nagu nii-öelda valemiks ka selle kohta, et kuidas neid andmeid koguda ja teha seda võimalikult äh, väikese kuluga, sellepärast et muidu on kulud suuremad kui tulu. ja siit edasi jõuangi nende punktide juurde, mida ütles härra Voon. parimate kogemuste ja tavade jagamine ning äh, häbimärgistamine nõukogu vaatevinklist öeldes, et äh, mitte eelarve puhul, vähemalt eelarve puhul mitte, aga järgnevatel nõukogu kohtumisel me kavatseme esitleda kolme uuringut Äh, korrapoliitiliste reformide kohta, see on küll teine valdkond, aga kui me räägime parimate kogemuste jagamise, siis me oleme tõesti kolm riiki äh, välja valinud. Nemad on äh, teinud esitluse, millega nad siis jagavad oma parimaid kogemusi ja tavasid teiste liikmesriikidega nii et tõesti, me oleme selle tööga algust teinud, aga see on väga hea ettepanek ja me võiksime seda kasutada näiteks ka eelarve valdkonnas nüüd häbimärgistamine, see on tõesti ka jällegi väga plahvatusohtlik küsimus. me oleme ka siin ähm, rääkinud sellest, et võib-olla tuleks kõik nimed lauale panna äh, häbimärgistamisest. Äh, meie räägime mitte Euroopa Liidu riikide puhul, vaid kolmandate riikide puhul ja see puudutab just äh, maksuparadiise aga liikmesriikide hulgas me ei ole küll veel rääkinud seda, et me võiksime ka liikmesriike hakata siin äh, nimepidi välja tooma. ja ma tõesti kahtlen äh, häbimärgistamise tulus eelarve valdkonnas, aga me võiksime seda diplomaatilisemalt teha. meil on siin kolm klauslit äh, jõupingutuste kohta, et need, kes said väga hästi hakkama, need, kes veel päriselt ei pea kinni kõikidest reeglitest ja nii edasi, nii et tegelikult meil on teatud äh, nimekirjad äh, ka riiklike eelarvete kohta, nii et äh, ma ei saa aru, miks me ei võiks sarnast metodoloogiat kasutada siis ka eelarvete puhul, et noh, et me ei hakkaks siin häbimärgistama ja kellegi poole näpuga näitama, vaid me lihtsalt klassifitseerime siis riike vastavalt oma edusammudele. nüüd veamäär ja pettus äh,, olen nõus teiega, vahetegemine ei ole väga levinud alati. viga on selline väga ähmane sõna. aga see on parim sõna, mis leiti selles kontekstis. kui me just äh, meedia ette läheme, siis me peame väga selgelt tegema vahet, et mis asi on siis täpselt viga ja kuidas ta erineb pettusest. ning veel üks tõsiasi, mis on natuke vastuolulisem, äh, võrdlustähised, äh, meil on ainult üks Euroopa Liit kogu maailmas, nii et me peame enda võrdlustähised paika panema, vastupidiselt erasektorile, kus on erinevad ettevõtted et, ja on võimalik siis äh, võrdlustäised paika panna tõesti neid ettevõtteid võrreldes, aga nagu öeldud, Euroopa Liit peab ise oma tähised paika panema ja nendest kinni pidama. ja me üritame seda siis ka teha nii hästi kui võimalik nõukogus. tundub, et äh, olen kõigele vastanud, ai. natukene aega meil ju veel on mis puudutab äh, parimaid äh, kogemusi ja juhtumipõhiseid uuringuid. ma saan rääkida oma koduriigist äh, hästi lühidalt äh,. näiteks meie valitsus äh, ähm, eelrahastab siis neid projekte, mis on kaasrahastuses, vastupidiselt teistele riikidele. nii et äh, me lähtume siis sektoripõhisest seadusandlusest ja siiamaani äh, need äh, kontrollisüsteemid on endaga kaasa toonud selle, et me oleme leidnud väikeseid vigu öö, ähm, ja sama on kinnitanud ka Kontrollikoda, aga meie kogemused näitavad, kui tähtis on tasakaalustada kontrolli ja ka süsteemi sujuvat rakendamist. isegi kui liikmesriigid, institutsioonid peaksid püüdlema veamäära vähendamise poole, me oleme siiski täi-, vägagi teadlikud ka sellest, et kulud ja tulud peaksid olema ka tasakaalus, jah. majandusteadlastena me šokeerime tudengeid sellega, kui me ütleme, et noh, natukene keskkonnasaastet või natukene kuritegevust võiks olla siiski lubatud, sest kõik tahavad olla siin sajaprotsendiliselt sallimatud aga tõesti, siin tuleb tõesti vaadata, millised on kulud selleks, et minimeerida siis äh, Äh, probleeme ja selle kaudu parimat või, või suurimat võimalikku tulu saavutada, nii et me võiksime sama lähenemist kasutada kuni selle aasta juunikuuni Malta eesistujana üritab teha võimalikult palju edusamme ka mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamise äh, valdkonnas me praegu vaatame üle siin tõesti sektoripõhist äh, õigusloomet, sest me leiame, et lihtsustamine on kasuks nii riiklike asutuste kui ka abisaajate jaoks ja sellega, sellest tuleneb ka väiksem veamäär tulevikus. aitäh! ja lubage mul nüüd nõukogu eesistuja teha veel paar märkust teile, me teame, et eelarve valdkonnas äh, me vähemalt rakendamise puhul piisavalt koostööd ei tee, meil on sellest väga kahju. me näeme, et äh, nõukogul ja liikmesriikidel on siin tõesti suur vastutus kanda ja me sooviks, et me omavahel räägiksime sellest vastutusest ja räägiksime ka sellest, et äh, kuidas meie endale olukorda ette kujutame, mida me erinevate mõistete all mõistame ja nii edasi. me oleme tõesti näinud, et nõukogu ja liikmesriigid ei ole tegelikult üks ja sama suurus äh, ja me tõesti võiksime mõelda ka selle peale, kuidas koostööd parandada. Te tulite täna meie ette, aga tegelikult rohkem meil eelarve kontrolli komisjoni ja vastutava nõukogu äh, töörühma vahel rohkem koostööd ei ole ja kui me mõtleme selle peale, et me peaksime jõudusid ühendama, siis seda ei ole väga palju ja see on, see ei ole mõistlik. tõesti, me üritame nõukoguga silmast silma kohtuda ja me mõtleme, kuidas seda teha ning me teame ka täpselt, kus on teie punased jooned ja meie punased jooned. samamoodi ka usaldusväärsuse küsimus on väga tähtis. täna te esitlesite, siit meile nõukogu eelarve täitmise äh, kinnitamist. Äh, meil on siin amet ametid, äh, ühisettevõtted, need äh, seitse ühisettevõtet, kolmkümmend kaks ametit ja kümme institutsiooni. Äh, ametid olid teil, ühisettevõtted olid teil olemas, aga institutsioonidest oli olemas ainult üks. nii et üheksa tükki on puudu, komisjoni eelarves seda ei ole, siin on tõesti erinevad eelarveread, nii et me tõesti kõhkleme selles, et äh, kas meil tasub kogu aeg neid tühje sõnu siin teha, et äkki peaksime hakkama rohkem koostööd tegema ja me palume, et nõukoguga oma äh, eelarve täitmise heakskiidus vaataks läbi ka ülejäänud üheksa institutsiooni ja meil oleks tõesti väga hea meel, kui me mingid juhised saaksime ka nõukogult, sest praegu on meil tegemist suure auguga süsteemis ja meil on väga kahju, et see auk selles süsteemis on olemas nii et meie siin jätkame ka lahenduse leidmise nimel oma tööd, me peame mõtlema selle peale, kuidas Euroopa Liidu maine ka Euroopa Liidus on ja kui me ei suuda seda küsimust lahendada, siis sellest on väga kahju, eelarve kontrolli komisjonil on sellest väga kahju ja me tõesti oleme valmis teiega läbirääkimisi pidama. nüüd tõstatasin küsimuse ja oleks ebaõiglane teile mitte sõna anda, nii et kui te soovite veel sõna saada, siis on teil võimalik nüüd sellele küsimusele veel vastata ja muidu teile suur tänu selle eest, et tulite täna siia, oleks tõesti väga hea, kui me saaksime rohkem siin arutelusid pidada nende väga tähtsate küsimuste üle, mis puudutavad eelarve rakendamist. ja proua esinaine, mina olen olnud mõlemal pool rindejoont nii-öelda, ma olin viis aastat äh, siin kojas ja üleminek on raske. eks see tuleb minu sõnavõtust ka välja. kui me räägime siin institutsioonide eelarvest, ma igal juhul teen endast parima, et äh, raskustest üle saada parlamendil on eelisseis nõukogu asjadega tegelemisel, nõukogu eesistumine muutub iga kuue kuu tagant. paljude asjadega tuleb alustada otsast peale, loomulikult on teatud jätkusuutlikkus või sidusus, on konsultatsioonid eelneva eesistujaga, järgneva eesistujaga, aga see ei ole siiski ideaalne olukord sellegipoolest äh, nõukogu on kogu Euroopa Liidu eelarve täitmise kontrollimise poolt äh, niimoodi, et vaadatakse üle kõik institutsioonid, kõik lepinguga seotud aspektid. parlamendil peaks olema juurdepääs äh, kogu finantsinfole, et oma tööd eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluses kohaselt teha me oleme arvamusel, et äh, sel aastal nüüd esimest korda saavad kõik institutsioonid esitada aastase tegevusaruande. mitmel puhul on sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumid meie institutsioonide vahel täpsemalt seda on välja pakutud aastal kaks tuhat üksteist. nõukogu kaalub sellise menetluse võimalikkust. ja lõpetuseks, proua esinaine, soovin teid tänada kasuliku arvamuste vahetuse eest. meil on mitmed ühised mured, me soovime näha igal aastal olukorra parandam-, parandamist, et saada kõrgekvaliteediline hinnang kontrollikojalt, me peame kõik äh, tegema endast oleneva, et meil oleks äh, korralik ja läbipaistev finantsvahendite kasutamine Euroopa Liidus, kindlasti tuleb äh, eelarve üle kontrolli viivatel asutustel äh, viia läbi oma töö asjakohaselt, äh, ei pigem äh, ennetada kui tagajärgedega tegeleda. Euroopa Liidu rahasid tuleb kasutada vastutustundlikult, selle üle tuleb tagada arvepidamine, suur tänu, suur tänu kutse eest! Äh, täname ka omalt poolt arvamuste vahetuse eest, edu Malta eesistujale. koosolek on lõppenud, jätkame pärastlõunal kell kolm ja siis käsitleme Euroopa Parlamendi eelarve täitmisel heakskiidu andmist, aitäh!